Good morning everybody, I think. tere hommikust, ma arvan, et me oleme valmis nüüd alustama. mul on suur heameel selle üle, et ma saan avada meie paneeli. mina juhatan siin meie ühiskohtumist, kõigepealt ma tutvustan ennast, olen Gesine Meissner, ma olen Europarlamendi saadik Saksamaalt ning samuti olen ma Sotsiaal- ja Tööhõivekomisjoni liige ja Soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liige ja sellepärast mind valitigi siia esimest paneeli juhatama. ja meie tänane teema on sotsiaalne, <clears throat> sotsiaalsed ja võrdsuse aspektid tööhõives ja demograafilistes trendides. palun asuge kõik kohtadele ja ma ütlen veel kord üle, et kahekümne ühte keelde tõlgitakse meie tänane kohtumine. Malta keelt ei ole, aga see ei olegi täna vist vajalik, nii et kõik saate kuulata oma emakeelt, oma kanalilt. ma tahan öelda tere tulemast ka meie raportöörile, härra Augustinile, Mietsislav Augustin, ma loodan, et ma hääldasin teie nime õigesti tema teeb viieminutilise tutvustuse, aga veel enne seda ma tahaksin teile meie kodukorda selgitada. Teil kõigil on dokumentide hulgas äh, ka selline vorm, kus on võimalik, mille kaudu on võimalik sõna paluda. kui te juba praegu teate, et te tahate pärast sõna võtta, pärast seda, kui sissejuhatav kõne on ära kuulatud, siis palun täitke ära see vorm ja andke see meile tagasi ja sekretär koostab kõnelejate nimekirja ja siis me teame, kes soovib sõna võtta pärast tutvustavat sissejuhatavat sõnavõttu, nii et saate juba praegu sellega tegeleda. nii palju siis sissejuhatuseks minu poolt. ja nüüd ma kutsun meie kõneleja härra Mjetšislav Augustini sissejuhatavat kõnet pidama Pani przewodnicząca, pani. proua juhataja. Äh, härra Seimi juhataja, daamid ja härrad. minu ülesanne on äh, täna sisse juhatada meie arutelu ja räägime siis äh, demograafilise arengu mõjudest sotsiaal- ja võrdõiguslikkuse aspektidele. räägime siis tööhõivepoliitikast ja, ja laiemalt demograafilistest arengutest. kõigepealt sissejuhatuseks. ma arvan, et kõigepealt me peaksime mõtlema sellele, mida tähendab põlvkondadevaheline solidaarsus. tänapäeval ei tähenda see enam mingisugust ühtset konkreetset tegevust, mitte ainult noorsugu ei peaks üles näitama solidaarsust äh, vanema elanikkonna suhtes, vaid ka just nimelt vanem elanikkond peab üles näitama solidaarsust äh, noorsooga. kolmekümnendates, neljakümnendates aastates inimeste olukord, keda tänapäeval nimetatakse teinekord ka X-põlvkonnaks, on väga raske ning tööhõivepoliitika raames tuleb sellele põlvkonnale erilist tähelepanu pöörata nendel inimestel peab samuti olema eneserealiseerimisvõimalus, nendel on vaja endale sissetulekut teenida, aga peavad teenima ka pensionite eest nii oma vanavanematele, vanematele ja ka iseendale. tegemist on põlvkonnaga, mis ei ole väga viljakas, neil ei ole väga palju lapsi ja nad ei ole ka väga altid eh, erapensionisambaid looma tegemist on aga väga olulise põlvkonnaga Euroopale, aga see ei ole probleemne põlvkond, vaid äh, väga suur äh, võimalus Euroopa jaoks. meie sotsiaalpoliitika on äh, seni olnud edukas. olukorra, demograafilise olukorra parandamiseks selles kontekstis on väga oluline seega astuda selliseid samme, mis on äh, suunatud just nimelt äh, laste arvu suurendamisele noortepaaride seas. see on ainus mõistlik lahendusviis äh, ja, ja see lahendus tuleb leida. me teame, et on riike, kus majanduskasv ei ole sugugi väike. eile rääkisime me näiteks Suurbritanniast Äh, vabandust, mitte majanduskasv, vaid äh, elanikkonna arvu kasv, nimelt on Suurbritannias hoopis plahvatuslikult elanikkond suurenenud. kuidas ära kasutada selliste edukate riikide nagu Suurbritannia ja näiteks Rootsi äh, kogemust, tuleb vaadata uuringuid, uuringud näitavad seda, et need, kes üldiselt otsustavad lapsi saada, on inimesed, kes elavad nendes riikides, kus äh, pööratakse tä-, suurt tähelepanu võrdõiguslikkusele, kas siis tööelus või ka mujal, kus ema ja isa vastutavad mõlemad võrdselt oma lapse kasvatamise eest ja mõlemad osalevad pereelus nendes riikides, kus äh, valitsused toetavad perekonda, nendes riikides on sündivus märksa suurem. loomulikult, poliitika, mis võtab arvesse perekonnad, võib kujuneda väga kulukaks. kuid endale tuleb esitada küsimus, et äh, kas mitte Euroopa poliitika ei peaks veelgi rohkem sellele vaatamata toetama jõupingutusi, mida tehakse kohalikul ja regionaalsel tasandil? muidu me lihtsalt, me ei saa kõike viia ainult vahendite öö, nappuse tasandile me peame kõik suurendama jõupingutusi demograafiliste väljakutsete vastu. eilsel arutelul tuli selgelt välja, et üks lahendus oleks pensioniea tõstmine, kuid sellest ei oleks mingisugust kasu, kui meil ei oleks, kui meil ei ole tõsiselt mõist-, võetavat tööhõivepoliitikat nende eakamate töötajate osas meie poliitika peab olema seega tööhõivestrateegias horisontaalset iseloomu, see peab olema eh, nii-öelda kõikehõlmav poliitika, peab arvesse võtma regionaalarengu, eh, ter-, tervishoiu seisukorra ja nii edasi. tänane tööturg on hoopis teistsugune kui tööturud eh, kümme-viisteist aastat tagasi ja tööturud on täna palju dünaamilisemad kui varem. isegi väga noortes ühiskondades näeme me järjest vähem noori inimesi aktiivselt tööturul ja järjest rohkem on neid äh, vanemaid inimesi, kes soovivad tööturul viibida kauem seega töövõtjad on muutunud, töö iseloom on muutunud, koolitussüsteemid on muutunud, see on väga suureks väljakutseks vanematele inimestele. võib-olla see tundub teinekord iseenesestmõistetav et äh, neid inimesi tuleks hoida tööturul, kuid äh, ilma tõsiseltvõetavate poliitikateta ei saa me nende töökohti säilitada. see nii-öelda kolmas põlvkond. Äh, Flexicurity või paindlik tööhõivepoliitika on tegelikult ennast juba tõestanud nii noorte kui ka eakamate osas. see on näiteks väga kasulik ka sellisele elanikkonnagrupile nagu vanemad naised, kes soovivad tööturule jääda, kuid samas peavad nad lisaks sellele hoolt kandma oma eakate vanemate eest ja nii edasi, neil on kohustusi palju rohkem kui meestel tihti. majanduskriis loomulikult on mõjutanud ka tööhõivepoliitikat, tööpuuduse määrad tõusevad, eriti just nimelt noorte seas ja naiste seas ja kahjuks äh, jääme me järjest kaugemale sel-, nendest eesmärkidest, mille me seadsime strateegiaga Euroopa kaks tuhat kakskümmend. me peaksime keskenduma kindlasti äh, nii-öelda vanemale tööjõule, eriti naistele, ja me ei saa lubada lasta tekkida olukorral, kus see elanikkonnagrupp sõltub ainult äh, sotsiaalabist, me peame hoopis tegema jõupingutusi selle jaoks, et ähm, nad saaksid siseneda tööturule. ja loomulikult peame me tegelema veel ühe teemaga, nimelt tööväärikusega. Poolas viisime me hiljuti läbi konkursi kus teemaks oli see, et millist kasu on vanemast tööjõust ähm, tööturule. teinekord on väga raske suuri korporatsioone veenda selles, et vanemale tööjõule tuleks rohkem tähelepanu pöörata ja nende potentsiaali ära kasutada. Poolas ja Itaalias on kogemused väga laiad selles osas, mis puudutab äh, äh, töötute nii-öelda reaktiviseerimist. kuid äh, ärgem unustagem siis seda, et palju räägitakse küll noorte tööpuudusest täna, kuid äh, palju on tööpuudust ka vanema elanikkonna seas ja naiste seas. kõik need elanikkonnagrupid on tegelikult suureks võimaluseks meile ja me peame nendega eraldi tegelema, miks mitte luua eraldi seltse, kooperatiive ja võib-olla, et neid aidata ja võib-olla Euroopa tasandil äh, tuleks äh, samuti sellele sotsiaalpoliitika osale rohkem tähelepanu pöörata. Poolas äh, vanemad äh, inimesed, kes tahavad tööd leida ja otsivad aktiivselt tööd, võivad kasu saada eraldi programmidest, mis on mõeldud üle viiekümne aastastele inimestele. me käivitasime selle programmi mõnda aega tagasi, see hakkas väga hästi äh, Ehm, jooksma, kuid kahjuks ehm, majanduskriis on peaaegu täiesti nullinud selle programmi ehm, tulemused. Euroopa Liidus on kaks peamist vahendit, mille läbi riigid ja regioonid toetust saadavad, saavad kõigepealt rahalised vahendid läbi Euroopa Sotsiaalfondi. räägitud on juba erinevatest programmidest mille eesmärgiks on äh, viia miinimumi nende inimeste arv, kes sõltuvad ühest või teisest äh, sotsiaaltoetusest ja mina arvan, et äh, Euroopa Sotsiaalfondi peab ka sinna toetuste hulka luga, lugema. daamid ja härrad, kui me täna äh, ei astu vajalikke samme selleks, et vastu seista demograafiliste arengute väljakutsetele, maksame me selle eest kallist hinda tulevikus. see hind saab olema kõrgem kui see, mis tuleks kulutada täna. loomulikult ei tähenda see seda, et Euroopa Komisjon ei peaks öö, äh, leidma nende investeeringute puhul võimalust teha neid nii, et need oleksid kõige rentaablimad ja et ei peaks äh, püüdlema kokkuhoiu poole. aga räägiksin natukene ka koostööst. on neid, kes ütlevad, et äh, et Euroopa keskendub ainult äh, kuivale statistikale avatud koordineerimise meetodi puhul. mina arvan, et seda peaks siiski äh, natukene rohkem ära kasutama. loomulikult äh, vanema elanikkonna probleemid on liikmesriigiti erinevad ja ka liikmesriikide vahel. Äh, tegelikult on tegemist ju väga suure elanikkonnagrupiga, vanusevahemik viiskümmend kuni üheksakümmend aastat, te näete, et, et siin need vanused on väga erinevad abisüsteemide loomine on äh, kõige vanemate puhul muidugi kõige raskem ja kõige kallim. nii et ma kordaksin, et äh, kui me toetame peremudelit, äh, saame me tulevikus ka vanema elanikkonna nõudmised rahuldada, kuid sellest ei piisa. me peame andma liikmesriikidele abi selleks, et äh, nad asuksid re äh, reformima oma sotsiaalkindlustussüsteeme ja, ja viima sisse pikaajalisi reforme. sellepärast, et järjest äh, suureneb kindlasti riigiabi järele nõudlus vanema elanikkonna seas. ma tahaksin veel kord rõhutada seda, et ei peaks keskenduma ainult nii-öelda nimel, niinimetatud pehme poliitika vahenditele, vaid tuleb ka äh, sotsiaalne taristu äh, välja arendada. kui tööturg on hästi korraldatud, kus äh, näiteks ka hooldusteenused vanematele inimestele on tagatud, kui on välja arendatud tõeline teenuste turg, kujuneb kindlasti välja täiesti uus majandussektor. täna äh, üldist majandushuvi pakkuvate teenuste sektor paljudes liikmesriikides, sealhulgas ka Poolas, on see sektor, kus väga vähe lüüakse uusi ettevõtteid. näiteks nagu pikaajalised hooldusteenused, kui me tahame, et selliseid teenuseid keegi pakuks, peame me selle turu kõigepealt välja ehitama, sellepärast et just nimelt see turg on see turg, mis võib äh, luua väga palju uusi töökohti, mitte ainult Poolas, vaid ka <laughs> mujal Euroopas muidugi. Neid töökohti, mida on ju hädasti vaja ja millele tihti võivad asuda tööle just nimelt ähm, naised, kes lähenevad pensionieale. tuleb teha ka vajalikke kulutusi äh, loomulikult äh, tervishoiusüsteemi. vanematel inimestel on peidus, vanemates inimestes on peidus tegelikult väga suur potentsiaal. ja me peaksime seda potentsiaali nutikalt ära kasutama, ära kasutama ka nende energiat öö, ähm, ja, ja see energia, mis äh, järjest suurenevas öö, äh, vanemas elanikkonnagrupis peitub, tuleb äh, välja lasta. järgmisel aastal, järgmine aasta on kuulutatud Euroopa eakate inimeste aktiivseks aastaks. E, Poola tahab selle aasta jooksul tähelepanu pöörata just nimelt äh, haridusele äh, ja tahaksime tähelepanu pöörata sellele, et ka vanemas eas on võimalik veel astuda ülikooli ja me oleme näinud, et see, sellised kampaaniad on Poolas olnud väga edukad. me oleme teinud koostööd väga paljude ülikoolidega, neid ülikoole on sadades ja see kindlasti suurendab vanemate inimeste intellektuaalset potentsiaali. see hõlmab mitte ainult aga õppetegevust, vaid ka kultuuri ja ajaloo sündmuseid, sellega me võitleme ka inimeste üksikus, üksinduse lah-, laskumise vastu. vot, aga küsimus on selles, kuidas siis kõige paremini eh, integreerida meie eh, vanemad eh, kaaskodanikud, sellepärast et Euroopas on ju igal pool näha seda, et äh, vanemate inimeste osalus äh, poliitikas, osalus otsuse langetusprotsessis, nende otsuste puhul, mis ju otseselt neid puudutab, on liiga madal. ja me peame Euroopas arendama selliseid poliitikaid, mis, mis kaasaksid äh, sellesse otsustavasse faasi ka nemad ja, ja sellest oleks kasu mõlemale poolele. ja ma loodan, et meil on piisavalt vaprust täna veel pidada maha üks arutelu just nimelt nendes küsimustes ja ka teistes äh, sellega seotud küsimustes, suur tänu! ja Mr Augustin. jah, ma tänan, härra Augustin, tänan selle ettekande eest. sellest oli suur abi meil, meie edasises arutelus. ja nüüd on meil tund viisteist aruteludeks ja keegi on juba sõna palunud, aga enne veel tahan öelda teile, et meil on siin selline reegel, kui meil eh, ei ole eh, piisavalt aega, siis alati me teeme niimoodi, et kõigepealt saavad sõna kaks liikmesriigi saadikut ja siis üks eh, Europarlamendi saadik ja teil on sinine kaart, alati kui te tahate esitada küsimuse kolmekümne sekundi jooksul, siis sinist kaarti näidates te saate seda teha aga see küsimus peab olema eelmise sõnavõtu kohta. nii et küsida saab sellelt, kes esines enne, kui te küsimuse esitasite, te siis kolmekümne sekundi jooksul saate vastuse oma küsimusele. nüüd on võimalus sõna võtta, esimene sõnasoovaja oli härra Herman de Croo Belgia esindajate kojast. Ah, ja, okay. Okay, yes, suur tänu, proua juhataja, tere tulemast äh, Brüsselisse kõikidele. Äh, oma äh, poliitilises elus olen Belgia parlamendis neli aastat olnud, olen olnud meie, nelikümmend neli aastat olen olnud juba parlamendis, olen olnud pensionide minister, haridus, haridusminister ja härra Augustini kõne äh, kuulasin suure huviga, äh, noored, me oleme huvitatud noortest, äh, noortest tööturule ja sellest, et eakad inimesed jääksid tööturule ja oleme huvitatud ka naistest tööturul iseäranis, sellepärast et naistel tegelikult on kaks ametit, nad on emad, abikaasad, naised, vanaemad ühelt poolt ja teiselt poolt on neil ka nende tööelu äh, ja seetõttu taristu, äh, lastehoiuteenused on väga äh, tähtsal kohal, kui me tahame naistest tööturul tõesti kasu ammutada. mis puudutab noori, siis probleem on väga keeruline, väga paljud noored tulevad meie koduriiki, sageli Euroopa riikidest ja oluline on nende noorte väljaõpe, haridus, isegi siis, kui nad muutuvad belglasteks, siis on nende koolitus ja haridus väga, väga oluline. koolid ei ole valmis veel selliseid noori välja õpetama ja noorte puu, tööpuudus on, on tähtis probleem paljudes Euroopa riikides ja meil on äh, teise põlvkonna sisserändajate hulgas väga tõsine probleem. meie koolid ei ole veel täiesti kohanenud selle probleemiga. ja Belgias meil on uus äh, valitsus ja meie uus valitsus tahab, et me töötaksime kauem, äh, nii et äh, meie rahvastikukulud sotsiaalkindlustussüsteemile oleksid väiksemad ja seitsekümmend viis protsenti meie riigis sotsiaalkindlustusest läheb meie elu lõpufaasile. aga selleks, et neid tööl hoida, on vaja tegelikult tööd ja töö on üsnagi äh, jäik, sellepärast et äh, vanemate inimeste tööl hoidmine läheb kallimaks maksma ja konkurentsi, äh, tõsise konkurentsi tingimustes, kriisitingimustes äh, eakad inimesed sageli jäävad töökohast ilma ja noored inimesed saavad töökohad härra Kross, Krooma vabandas ja vabandan, aga ma unustasin teile öelda, et teil on kolm minutit äh, aega oma sõna või küsisõnavõtu või küsimuse esitamiseks, sellepärast et ka teised soovivad sõna. jah, kui te äh, sunnite, äh, kui te tahate mind sundida, siis näidake mulle ka minu kõneaega selle kella peal. aga minu küsimus iseenesest on päris lihtne no mida siis äh, hariduse osas äh, ette võtta noorte inimeste puhul, iseäranis nende noorte inimeste puhul, kes tulevad teistest riikidest? Äh, mida teha selleks, et äh, ka vanemate inimeste tasustamise süsteemi muuta nii, et need vanemate inimeste tööl hoidmine äh, kuuekümne viie aastasena ei maksaks rohkem kui kolmekümne viie aastase inimese tööl hoidmine. ja mida me teeme naiste osas, äh, sellepärast et naistel on, nagu ma ütlesin, kaks töökohta, kodus töö ja ka oma tööelu ja lõpetuseks paar sõna ka hollandi keeles minu poolt Äh, üks neljandik äh, meie valijatest on üle kuuekümneaastased. demokraatlikus riigis äh, on arvudel oma roll mängida ja üks neljandik, nagu ma ütlesin, meie valijatest on üle kuuekümneaastased. mistõttu rohkem tähelepanu tuleks, automaatselt pööratakse vanemale põlvkonnale ja äh, meil on päris hea süsteem Euroopas, aga kuuekümne viieaastased inimesed, kes tahavad aktiivset äh, tööelu jätkata, peavad seda ka saama. suur tänu selle väga äh, elava ürituse eest äh, ja me peame olema aktiivsed Not... Äh, härra Kroo, äh, mulle äh, just öeldi, et kuna sõnasoovid ei ole väga palju, siis me ei olegi kella käima pannud ja nii et väga tore, et te saite siiski rääkida nii palju, kui soovite ja nüüd on härra Augustinil võimalus sellele küsimusele ka vastata. Na pewno nie mamy jednej ogólnoeuropejskiej e, odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przygotowywać Äh, sellel küsimusel ei ole äh, üle-euroopalist vastust, äh, kuidas valmistada ette meie haridussüsteemi selleks, et vanureid kauem tööl hoida ja noori inimesi paremini tööturule ähm, valmi-, ette valmistada, see on meie avatud koordineerimismeetodi üks eesmärke. me peame omavahel kogemusi vahetama, ühiselt leidma parimad võimalikud lahendused ma olen veendunud, et meie liikmesriikides on positiivseid kogemusi ka nendes valdkondades ja mis puudutab äh, tööturgude julgustamist äh, vanemate inimeste tööle võtmisel, äh, siis kõigepealt me peame selle üle põhjalikumalt järele mõtlema töökoha ettevalmistamine eakamatele, vanemate ümberõpetamine, uute tehnoloogiate õpetamine eakamatele on tõesti kulukam kui noorte puhul, aga samas tegemist on jätkusuutlikuma e, investeeringuga, sellepärast et vanemad töötajad on lojaalsemad oma tööandjate suhtes, nende peale võib, neisse võib uskuda, neid võib usaldada ja nad ei jää nii sageli haigeks. Nad on usaldusväärsemad, nad on mobiilsemad. Äh, nad äh, on vastutulelikumad tööaja küsimustes äh, ja nad on tööandjale rohkem kättesaadavad ja äh, meie Poola kogemused näitavad, et eakamate inimeste töölevõtmine tasub ennast ära, meil on põlvkondade solidaarsuse programm, viiskümmend pluss programm, mis osutus väga edukaks. aga paraku nüüd on meil äh, majanduskriis ja seetõttu jällegi on eakamad äh, jäänud tööturul pisut välja, me peame tööandjaid koolitama nii et, et, et tööandjad ei loobuks eakamate inimeste äh, tööle võtmisest. siin on sinine kaart tõstatatud, äh, tõstatud, nii et keegi soovib esitada küsimust. Äh, sinine kaart, palun, palun tutvustage ennast ja siis esitage oma küsimus. Andrei Kavasevski Poola Seimist Äh, meil on ähm, minu poole pöördunud mitmed inimesed minu töökohast, äh, üle viiekümne aastased inimesed, kes on kaotanud oma töökoha, äh, on otsinud töökohti kuid ja kuid ja ähm, pidanud kogu aeg pettuma. nii et ma ei ole nõus kolleegidega, kes ütlevad, et meil on kohutav, kohutavalt palju tööd ja ähm, ja ähm, mis puudutab äh, vanemate inimeste töölevõtmist, pensioniealiste inimeste töölevõtmist, siis nad ei pea enam maksma haiguskindlustus- või sotsiaalkindlustusmakseid ja, äh, ja seetõttu on nende töölevõtmine teatavas osal, teatavas osas mm, odavam, aga samas äh, nende haiguskulud kaaluvad sellegi jälle üles. härra Augustin, kas soovite vastata sellele sõnavõtule? jah Äh, kallis sõber, äh, minu sõnavõtu ja teie avalduse vahel ei ole mingisugust äh, vastuolu, sellepärast et ma ju ütlesin, et kuigi meie pingutused olid alguses edukas, edukad, on nüüd väga paljud eakamad inimesed jäänud tööturult kõrvale. loomulikult on teatavaid raskusi ja ma rääkisin ka sellest, kuidas stimuleerida, et tuleb stimuleerida töö tööle võtmist ja võib-olla meie esitatud stiimulid tööandjatele praegusel hetkel pole piisavad, sellepärast et äh, eakamate inimeste tööl hoidmine pole teab mis odav. järgmine sõnavõtja, proua Peres, Euroopa Parlamendi liige. tema on tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni esinaine. suur tänu, proua juhataja. suur tänu ka Poola eesistujale selle ürituse äh, korraldamise eest, mis võimaldab Euroopa Parlamendile, liikmesriikide parlamentide või ma peaksin vahetama võib-olla järjekorra ümber liikmesriikide parlamendide ja Euroopa Parlamendi äh, vahel äh, nendest küsimustest, mis paraku, paraku äh, on vägagi ajakohased. härra raportöör, te rõhutasite siin haridust, mulle see meeldis ja samal ajal rääkisite sellega seoses ühiskonna vananemisest, sellest, kuidas ühiskond peab tunnustama meie eakaid inimesi. meie liikmesriikides räägitakse äh, solidaarsusest põlvkondade vahel, äh, põlvkondadevahelisest äh, lepingust ja sellest ka Euroopa tasandil. selles kontekstiks tahaksin ma teie, meie täna hommikuse arutelu siduda äh, ühenduse äh, läbirääkimistega, äh, nende aruteludega, milles me peame osalema järgmistel kuudel ja mis on osaliselt juba alanud nimelt äh, tahaksin seda seostada meie tuleviku äh, finantsperspektiiviga. me räägime äh, siin suuri sõnu, meil on suured mõttevahetused, arutelud, tuleb seda ja teist teha ja see kõik on suurepärane, eks ole, aga pärast, kui me peame seisma silmitsi reaalsusega, muutuvad asjad hoopis keerulisemaks. võib-olla võiksime me siin äh, praegu sellest äh, samast reaalsusest rääkida, teie liikmesriikide parlamentide esindajad, meie Euroopa Parlamendi äh, esindajad, võiksime nendest praktilistest asjadest rääkida. kui ausalt öelda, siis finantsperspektiivi arutelud on alati selline suur vaatemäng, nõukogus lõpevad koosolekud hilja, hääled tõusevad ja nii edasi ja nii edasi, emotsioonid tõusevad. aga meie siin parlamentide vahel peaksime pisut äh, äh, enda jaoks asjad selgeks tegema oma ametiaja alguses uue komisjoniga võtsime vastu äh, strateegia Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend ja ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, tegemist on hea strateegiaga, me oleme sellega nõus, aga mis puudutab meie ühtekuuluvuse eesmärke ja demograafia, demograafilisi väljakutseid, äh, on see ka väga tore. aga kui me leiame, et see strateegia on hea, siis me peame mõtlema ka sellele, kuidas seda rahastada võib tekkida risk, et liikmesriikide tasandil äh, li-, riigijuhid, valitsusjuhid, riigipead äh, selgitavad meile, et äh, me peame kõigepealt kiireloomuliselt lahendama oma riigivõla probleemid ja eelarvevahendid ühenduse poliitikate rahandamis, rahastamiseks ei ole meil praegu prioriteetsed, praegu on meil kärpepoliitika ja kui me nii käitume ja siis sellisel juhul meie eesmärgid ühtekuuluvuse vallas, solidaarsuse vallas, hariduse vallas, mis on parim võimalus meie väljakutsetega to toimetulekuks üleilmastuvas maailmas, siis kui me nii sellele asjale läheneme, jääme me kaotajateks. me peame olema julged, peame tegutsema koos ja meil on siin turg, mis, me peame käima kahel jalal. me peame ühelt poolt äh, loomulikult äh, eelarve puudujääke vähendama, aga me peame samal ajal ka investeerima tulevikku ja seda saab teha nii läbi ühenduse eelarve kui ka liikmesriikide eelarve, et luua sünergia nende kahe äh, tasandi vahel. meie Äh, tahame omalt poolt toetada tugeva Euroopa eelarve põhi, äh, põhimõtet, sellepärast et äh, see teeb meist võitjad. ma tahaksin kuulda, mida teie sellest arvate, kas te jagate minu arvamust ja kas te arvate, et me saame selles valdkonnas koostööd teha? jah, küsimus iseenesest oli päris lihtne, ütleb proua Meissner, härra Augustin, teil on võimalus vastata. ja jah, teil on õigus Te ütlesite, et tegin mitmeid erinevaid avaldusi, jah, tõesti, ma rõhutasin, et äh, meie mõtete praktikasse elluviimine ei ole sugugi mitte odav. ja kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest, siis me peaksime püstitama järgmised küsimused. Need väljakutsed, äh, mida on põhjalikult kirjeldatud Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias, kuidas neid väljakutseid äh, siis praktikas äh, äh, ellu viia äh, ja seejuures mitte vähendada eelarvevahendeid, mis on eraldatud sotsiaalsete ülesannete täitmiseks. veel, me ei tohiks Euroopa raha raiskamise küsimust vältida, sellest mööda hiilida ka siis, kui me räägime sotsiaalpoliitikast. kõik asjad ei ole ühtviisi tähtsad. meil on määratletud prioriteedid ja väga tore, kui komisjon tahab meie eesmärgid läbi vaadata, sellepärast et läbivaatamise käigus tuleb paika panna prioriteedid ja vähem tõhusad meetmed kui lihtsalt kõrvale jätta. oma, meie varasemas arutelus et oleme me öelnud, et Euroopa äh, rahad toovad tuhandeid töökohti aga kui me vaatame äh, kahekümne se-, kuna tegemist on kahekümne seitsme liikmesriigiga, siis need äh, tuhanded näitajad on siiski äh, väga väikesed. ja võib-olla nii, et kärbete käigus tuleb meil mõningatest strateegia eesmärkidest loobuda. ja ma kujutan ette ka sellist olukorda, et sotsiaalpoliitika on see valdkond, kus me peame kõige tõsisemalt kärpeid sisse viima. aga ma usun, et mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid ei seisa silmitsi pankrotiohuga, vaid äh, ka meie oleme jõudnud olukorda, kus mitte ükski Euroopa liikmesriikidest ei suuda oma probleeme ise lahendada ja sealhulgas ka sotsiaalse loomuga probleeme. ja ma tegelikult soovisin et me liiguksime kõik nende ühiste eesmärkide suunas, kasutades ühiseid vahendeid. suur tänu, proua härra Augustin ja järgmisena saab sõna härra Hopkins Ühendkuningriigi alamkojast. Uh, ma tänan. mul on hea meel, et ma saan jälle siin sõna võtta ja ma tänan härra Augustini väga kasuliku sissejuhatuse eest. me arutame siin põlvkondadevahelist solidaarsust. Eh, noored toetavad vanureid ja nii edasi ja nii edasi. ja loomulikult me tahame, et rohkem inimesi tööl oleksid, et naisi rohkem töötaks, sellest oleks suur abi, aga ma tahan rõhutada, et tänapäeva heaoluriigis äh, on nii asjad, et meil on tööpuudus ja äh, vanade ja noorte vahel ei ole asjad nii, nagu peaksid olema ja äh, keskealistest perekondadest lapsed on täiskasvanumaks saamas ja kui me kõik töötame, meil on täistööhõive, maksame maksusid ja kui oleme noored, käime koolis ja kui vanemad, siis saame pensioni, siis äh, on vaja ka muid liiki toetusi, nagu näiteks tervishoiu vallas. ja see täielik tööhõive äh, on tegelikult probleem. ühest äh, eluetapilt toodetud tulu jagatakse ümber teisele eluetapil toodetud tulu ja maksame makse, et teisi inimesi aidata. me maksame ühiskonnas, kus, mille osalised me oleme ning näiteks riigi pensionide süsteem tugineb ju pensionikindlustusmaksetel ja mm, see sõltub tulust, mida teenitakse töö ajal. nii et kui kõik töötavad ja maksavad oma osamakseid, siis me teame, et me saame kasu sellest süsteemist tulevikus, kui me pensionile jääme ja mm, eh, ükskõik siis, et ühtedel on väiksemad tulud, teisel suuremad tulud, aga me näitame üles solidaarsust üksteise vastu ühiskonnas ja kui meil oleks eh, täielik tööhõive, siis nii see olekski, aga meil ei ole täielikku tööhõivet. see eh, on küll eesmärgiks ühiskondades, liikmesriikides ja Euroopa Liidus, aga ma arvan, et asjad on nii, et globaliseeruvas maailmas, turustuvas maailmas, liberaliseerimise ja erastamise maailmas eh, ei ole täielikku tööhõivet, vaid on suur tööpuuduse tase ja ebavõrdsus samuti on suur. ja see tekitab vastuseisu maks, vastuseisu maksude maksmisele ja see ei ole sugugi hea. kui me maksame väga kõrgeid makse, aga saa-, ja saame väga häid hüvitisi, siis on kõik hästi. ja see on nüüd poliitiline valik, mis määrame, maksu maksame ja eh, hüvitisi saame. Eh, Skandinaavia riigid on väga erakordne näide, need on väga edukad eh, ühiskonnad seal. Taani, ma peaks ütlema, on lausa erakorraline ja suur vahe on Taani ja Ühendkuningriigi vahel, meie oleme läinud Ameerika teed, meil on madalamad maksud Ühendkuningriigis. nii et Äh, need maksutulud äh, Taanis ja Ühendkuningriigis äh, kolmkümmend protsenti on see vahe SKP-sse. aga see on valikute küsimus ja kõik sõltub sellest, kas meil õnnestub saavutada täielik tööhõive või mitte mina olin esindajate kojas selle foorumi eesotsas, kus arutati neid tööhõive küsimusi ja täielikku tööhõivet ei eksisteeri. nii et me arutame neid asju ikka ja jälle. aga kui asi puudutab vanemaid töötajaid, ma olen väga huvitatud selle teema vast-, sellest teemast, sest ma isegi ei ole nii noor. aga me kuuleme, et ka vanemaid võetakse tööle, et nad on usaldusväärsed, vastutustundelised, neil on palju kogemusi neil on väga head töötulemused olnud ja nad on väga suureks eeliseks, võib-olla füüsiliselt ei ole nad niivõrd tugevad, aga eh, kui tegemist ei ole füüsilise tööga, siis see ei ole juhki probleemiks. ja nad on valmis ka osalise tööajaga töötama, sest neil on juba piisavalt tulu kogutud, aga see, vanemad inimesed ei saa paraku töötada, sest nende jaoks ei ole töökohti piisavalt ja meil, nagu ma ütlesin, Ühendkuningriigis on noortekultus, noored leitakse olevat atraktiivsemad tööandjatele kui vanemad inimesed ja ka usaldusväärsus ja vastutustunne, alati ei tarvitse ka need asjad nii selgepiirilised olla. nii et vanematele tuleb luua võimalused rohkem töötada ja ka noortele. et tõesti ümber kujundada see sotsiaalne solidaarsus mina äh, kasvasin üles pärast Teise maailmasõja aastakümnetel ja nüüd ma näen, et me oleme äh, raskuse sattunud, sest me oleme hüljanud selle sotsiaaldemokraatliku maailma põhimõtted, kus me kasvasime üles pärast teist maailmasõda. ma tänan, härra Hopkins. enne kui härra Augustin saab sõna vastuseks ja kommentaarideks, ma annan siin juhatamise üle kõigepealt Eva Kopatšile, me oleme kaasjuhatajad, aga nüüd härra Augustin, palun. Odnosząc się do, do, do e, uwag pana Hopkinsa, Äh, nüüd viidates sellele, mida härra Hopkins ütles, ma tahaksin rõhutada, et täna sotsiaaldemokraatlikud unistused täistööhõivest äh, on midagi, millest me nagu oleme eemaldunud. Äh, meil ei olegi täna selliseid taotlusi enam, kui me tahame olla realistid aga loomulikult on endiselt küsimus, et miks siis nii, niivõrd palju on vaja ära teha, nii palju inimesi ei oma tööd, kuidas me peame korraldama oma riigi elu, kuidas luua neid töökohti, kuidas aidata neid, kes on ohtu sattunud demograafiatrendide tõttu. ma arvan, et sellele küsimusele ei ole ühtset vastust, aga loomulikult meil on vaja suuremat pühandumust ka riigi poolt ja palju targemaid otsuseid riigi poolt. mida tuleks teha? jah, me peame töötama erinevates suundades, kõigepealt haridus. meil on vaja valmistada noored naised ja mehed ette selleks töökohaks, millel nad asuvad. teiseks, riik peab vähendama tööjõukulusid, eriti nende puhul, kes on kõige halvemas olukorras, kes on kaotanud oma töökoha, ma usun, et mõned riigid kohaldavad kasulikumaid instrumente kui teised ja samas on rakendatavad instrumendidki väga erinevad riigiti aga minu arvates on liiga vähe tähelepanu pööratud e, töökoha leidmisele. E, me ei ole piisavalt toetanud seda töökoha otsimise protsessi. E, ma rääkisin siin pikaajalisest hooldusest, siis ma ka korraks peatusin sellel väga palju raha makstakse juurde erafondidele, aga selle raha võiks ära kasutada tööjõuturul uute töökohtade loomiseks. ja sotsiaalsed ühistud võiks samuti olla väga heaks lahenduseks. ja peame mõtlema selle peale, kuidas tõesti taastada töökohad nendele, kes on töökoha kaotanud. meil on väga palju kogunenud selles vallas Poolas kogemusi ja neid võiks levitada. ma tänan, härra senaator, ja nüüd ma annan sõna proua Pomaskale, kes on Poola parlamendist. ma tänan. spiiker Kovatš, ma tänan. mu daamid ja härrad, ma kuulasin väga tähelepanelikult seda arutelu ja ma tahaksin natuke teistmoodi läheneda sellele teemale. me räägime soolisest võrgus, õiguslikkusest, võrdsetest võimalikest ja see on kõik väga aktuaalne teema tänapäeval. kõnelejad ütlesid, et lapsed sünnivad võrdsete õigustega, aga ma ütleks, et eh, lapsed sünnivad ka mm, töökohtadega. nii et me peame eh, mõtlema rohkem soolise võrdkuslikkuse peale ja võrdsete võimaluste peale, aga pisut teisest aspektist. naistel peab olema võimalus ühendada oma töö kohustustega perekonnas. loomulikult siin võib kasutada stiimuleid. Poolas me võtsime vastu uue seaduse, mis näeb ette, et kõige noorematele lastele peab olema võimalus vanemate hoolitsusele ja hooldusele. lisaks sellele laste sõimed, mis luuakse ettevõtete juures, lasteaiad, mis seal luuakse, samuti paindlikud töötingimused, äh, paindlik tööaeg, seegi on üks võimalus, mida kasutada. nii et kui me räägime võrdsetest võimalustest ja soolisest võrdõiguslikkusest, me peame endiselt arvestama seda, et naised on just need, kes siin toetust vajavad. jah minagi tahaksin elada maailmas, kus mehi ja naisi koheldakse ühteviisi ja et meeste ja naiste ülesandeid koheldakse ühtviisi. kui me võtame perekondlikud ülesanded, siis on mehed ja naised need, kes peaksid võrdselt oma panuse andma nii kodutöödesse kui ka laste üleskasvatamisse. aga praegu valitseb stereotüüp, et naine on peamiselt vastutab selle eest, mis lapsega toimub no,. tema hoolitseb lapse eest, kes tuleb koolist koolidel ajal koju saabub ja naine on see, kes ka valmistub õhtusöögi lapsele ja perekonnale. me peame mõtlema selle peale, kui me arutame võrdseid võimalusi ja soolist võrdõiguslikkust. meie mitmesugused sotsiaalsed meetmed peaksid ka kõike seda hõlmuma sest ainult nii on võimalik naiste positsiooni tööturul muuta. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu e, sellele märgile, mis mul siin revääril on. pingviin, see e, kuning pingviin on siin märgil ja kuning pingviin on ka sümboolse tähtsusega täna äh, on kuningpingviin võrdsuse sümboliks. Need targad linnud võrdselt täidavad oma vanema kohustusi. ja ma arvan, et tegemist on väga hea sümboliga. ja seda kasutades me rõhutame just nimelt võrdõiguslikkuse tähtsust. Teie dokumente hulgas on ka ekspertide arvamused ja need näitavad, et müüt on see, et traditsioonilises peab naine ennekõike oma traditsioonilist rolli täitma ja perekonna eest hoolitsema ja et sellistes perekondades sünnib lapsi rohkem, kus see nii on aga asi ei ole nii. kui te vaatate demograafilist statistikat, siis eh, on näha, et sündimus on kõige kõrgem nendes riikides, kes ei pane niivõrd palju rõhku perekonna traditsioonilistele mudelitele, vaid hoopis nendes riikides, kus austatakse soolist võrdõiguslikkust tööturul ja kus toetatakse naiste eh, konkurentsivõimet tööturul. seal sünnib lapsi rohkem ja mm, aga seal on ka ähm, kõige rohkem abieluväliseid partnerlussuhteid ja ka kõige rohkem lahutusi. nii et me peame ka selle peale mõtlema, kui me räägime tõhusast perekonna toetamise poliitikast. ma tänan, härra senaator, ja nüüd ma annan sõna Euroopa Parlamendi esindajale proua Meissnerile ma kasutaksin oma emakeelt ja tahaksin sõna võtta just praegu ja öelda paar sõna vastuseks härra Augustinil. Te ütlesite, meil on vaja demograafilist uut lähenemisviisi, me tahame, et rohkem lapsi sünniks. jah, sellega meil õnnestub neid demograafilisi trende muuta ja tahaksin öelda, et meie siin Euroopa Parlamendis arutame väga palju emade raseduse sünnituspuhkust. see ei ole mingi haiguspuhkus ega puhkusele minek, vaid hoopis tegemist on eluetapiga, kus naisel tuleb väga palju ära teha ja enamik siin parlamendis langetas otsuse, et meil peaks olema kakskümmend nädalat raseduse sünnituspuhkuseks ette nähtud eh, kõikjal Euroopas ja et sel ajal oleks säilitatud täielik äh, palk, aga liikmesriigid ei ole veel oma seisukohta selle kohta välja öelnud lõplikult. aga mina arvan, et seda puhkust on vaja edendada, meil on vaja tagada selle aja jooksul ka täielik palk ning öö, äh, tööle naastes peab naisel olema ka töökoht alles finantskriisi olukorras ütlevad kõik, et jah, et on vaja kokku hoida, aga siin on tegemist vastuoluga. meil on vaja võidelda nende eesmärkide eest, kuidas sellest vastuolust üle saada, millised on teie mõtted? ja proua Pomaska ja see pingviin meeldis mulle ka hästi. tõepoolest, meil on vaja ühiskonnas olukorda muuta ja mina olen kaks last. Eh, minul oli seitsme kuune puhkus, aga tegelikult ma toetasin ja minu abikaasa pidas mind selle aja jooksul üleval ja hoolitses ka laste eest. nii et nüüd on minu lapsed juba üles kasvanud ja olukord on paremaks muutunud, aga ma leian, et tõesti on vaja inimeste mõttelaadi muuta, et tõesti oleks tagatud võrdõiguslikkus ja ma tahan seda eh, taotleda ja nüüd vanemate töötajate juurde tulles. viiskümmend pluss oli teie programm Poolas, ma tahaksin selle programmi kohta lähemalt kuulda, kui meil aega on, kui ei, siis pisut hiljem ma palun teil seda tutvustada ja mul on veel kaks märkust. Te juhtisite tähelepanu sellele, et tihtipeale tööandjad ei taha vanemaid inimesi tööle võtta, aga samas me kõik teame, et vanematega on lihtsam, nad on nii-öelda kasutajasõbralikumad, nemad ilmtingimata ta ei taha uut äh, karjääri alustada. Neil on palju kogemusi, nad saavad arukaid, tarku otsuseid langetada, võib-olla füüsiliselt ei ole nad tugevad füüsilist tööd tegema, aga meil on küll Saksamaal terve rida ettevõtteid, kes on meile suureks eeskujuks, kes lausa teadlikult on tööle võtnud ainult vanemaid inimesi. ja mõned nendest Saksa firmadest on ka hargmaised, eh, üritavad rohkem võtta tööle naisi, vanemaid inimesi, eh, sisserännanuid, puudega inimesi. ja sellega nad on näidanud, et see võib olla väga edukas eh, poliitika, mida tasub edendada. me teame Saksamaal, et inimesed tahavad kauem töötada ja äh, paljud ka suudavad seda teha. töökohad, kus ei ole vaja füüsilist tööd, nendel võib pikemat aega ka vanem inimene töötada. nii et mõelgem selle peale, kuidas seda tegevust edendada. võib-olla see ei olegi nii kulukas ja aitab kaasa majanduse arengule, aitäh. suur tänu Belgia parlamendi kolleeg on veel kord palunud sõna. suur tänu, proua juhataja. ausalt öeldes äh, ma olen natukene mures äh, selle demograafilise uuendamise ähm, mõtte peale. ma tooksin ühe näitliku näite. nimelt Hiina. Hiinas on üks koma kolm miljardit äh, elanikku ja samas äh, on nende poliitika olnud ju teatavasti hoopis demograafilist kasvu piirav ühe lapse poliitika äh, toodab äh, tänu sellele nüüd sadu ja sadu tuhandeid vanu inimesi, sadu miljoneid, kolmsada, nelisada miljonit inimest läheb varsti seal äh, pensionile ja nende pensioni peab siis äh, kinni maksma äh, nelja inimese pensioni üks noor inimene. oht on nimelt selles, et ähm, äh, praegu on Euroopas kõige rohkem lapsi just kõige vaesematel inimestel. Brüsselis näiteks on kõige populaarsem poisslapse nimi mitte Pierre, ähm, vaid hoopis Mohammed mis tähendab seda, et need ähm, perekonnad, kelle vastu on mul äh, väga suur ausus, kuid kes kohanevad ühiskondaga, ühiskondadega suhteliselt halvasti, ähm, on ähm, märksa viljakamad kui, kui keskmine brüssellane. näiteks äh, mustlas kogukonnad äh, äh,, romid, kes on pärit kas Rumeeniast või, või mujalt Euroopa Liidust, ka nende seas on sündivus äh, märkimisväärne kuigi nad pole ju sugugi eh, kõige rikkamate seas. nii et väga tõsiselt eh, peab tegelikult eh, vaatama seda, kus meil need demograafilised reservid on, kui tohib seda niimoodi nimetada. mis nüüd puudutab vanemat töötajaskonda. Belgias on otsustatud, et pensionile läinud inimene võib ilma igasuguste piiranguteta lisa endale teenida, nii palju kui nad tahavad loomulikult maksu nad peavad maksma teatavate pii-, piiride alusel, aga ei ole mitte mingisugust piirangut inimestele tööle minna ja pensionit neilt ära ei võeta. ka selline lähenemine oleks kindlasti võimalus kuidagi vanemaid inimesi rohkem kaasata tööturul. suur tänu. esitati sinine kaart ja seega ka Äh, sellel ajal, kui proua Meisner rääkis, nii et proua Meisner peaks vist sellele vastama, nagu ma aru saan. proua Meisner, äh, kas te tahate midagi vastata sellele? härra Meisner, äh, hea meelega vastan, kuigi mulle ei tundunud, et see küsimus esitati konkreetselt mulle, aga olen valmis vastama toodi siin näiteid Belgia kogemuse kohta jah, tõesti, tuleb kuidagi motiveerida mm, äh, vanemaid inimesi tööturule jääma, äh, Belgia äh, mot-, motiveerivaid meetmeid te kirjeldasite, neid on veelgi, veelgi muidugi. aga see, mida te ütlesite selle kohta, et kellel sünnib kõige rohkem lapsi, ma arvan, et kõik lapsed, kes Euroopas sünnivad, on teretulnud ja loomulikult, kui äh, meil on elanikkonnagruppe, kes ei ole integreeritud, siis neid tuleb integreerida ja see on integratsioonipoliitika probleem olnud. me peame motiveerima kõiki äh, lapsi saama loomulikult naistel peab olema võimalus äh, ka töötada ja nendes perekondades jah, kellest te rääkisite, tihti see nii ei ole, aga, aga tuleb ka nende jaoks programme leida. suur tänu, ütleb proua esinaine ja kas härra Augustin sooviks vastata sellele? härra Augustin. kõigepealt tahaksin ma omalt poolt äh, vastata proua Maisneri märkusele. jah rasedus- ja sünnituspuhkus siis vastavalt eelmise aasta direktiivile peaks väga jõudsalt kaasa aitama naiste mm, tööturule jäämist ja Poola on nende ettepanekutega nende nädalate pikkuse osas nõus. aga Äh, probleem on tegelikult selles, et kui rasedus- ja sünnituspuhkus laieneb ainult naistele, äh, noortele emadele, siis tegelikult äh, me julgustame sellega seda, et isad jäävad kõrvale. nii on see olnud selline see areng väga paljudes liikmesriikides. rasedus- ja sünnituspuhkus no, ja selle jagamine peaks tegelikult olema kättesaadav nii meestele kui ka naistele. järjest rohkem kasutavad äh, poolakad äh, ära seda seadust, kus on ette nähtud ka isaduspuhkuse osa äh, sünnitusjärgses puhkuses ja tööandjatel üldiselt sellega probleemi ei ole vanemapuhkust lubatakse võtta mõlemal, seaduse kohaselt on selleks õigus, aga nüüd te küsisite selle meie viiskümmend pluss äh, äh, solidaarsusprogrammi kohta. see rajaneb ko-, kolmel eesmärgil. kõigepealt me tahame tööjõukulusid vähendada. see peaks olema motivaatoriks äh, kindlasti tööandjatele äh, nimelt äh, tööandja poolt makstav sotsiaalkindlustuse osa on märksa väiksem, kui võetakse tööle üle viiekümne aastane inimene. teine äh, eesmärk on hariduse ja koolituse tagamine. nimelt äh, vanemad töötajad saavad siis ära kasutada terve rida erinevaid teenuseid enda nii-öelda tööd oma Äh, kvalifikatsiooni suurendamiseks tööturul. seni on äh, koolitusprogrammides ja ümberkoolitusel keskendutud võib-olla natukene liiga palju noortele inimestele ja nüüd selle viiskümmend pluss programmiga saavad siis ka vanemad inimesed erinevaid toetusi äh, selleks, et uusi oskusi omandada ja leida seeläbi uued töökohad. ja kolmas eesmärk on need üle viiekümne aastased inimesed Äh, viia kontakti äh, ka tööhõiveametite ja sotsiaalkindlustusametitega, kellel on vahendeid ja võimalusi ning oskusteavet aidata neid inimesi, kes on üsna kaua jäänud tööturult kõrvale, kes on olnud töötud või muidu tööturult eemal ja tahavad nüüd üle viiekümne aastastena sellele uuesti siseneda pärast selle projekti esialgset käivitamist toimus, tõusis tööhõive kaks ja pool protsenti. kahjuks majanduskriis on, nagu ma ütlesin, oluliselt ähm, kärpinud seda protsenti, sellepärast et just nimelt vanemad inimesed on jäänud oma töökohtadest ilma, aga mina arvan, et tulevikus võib-olla on võimalik seda jällegi öö, äh, positiivsemaks pöörata. ja vastaksin veel ühele asjale. Te ütlesite, proua Maisner, et vanemad inimesed tahavad töötada, jah, see on täiesti õige. Äh, Poolas kaheksakümmend protsenti äh, inimestest küll unistab pensionipõlvest, aga see ei tähenda seda, et nad siis pensionipõlves äh, tahavad igasugusest tööst loobuda. üldiselt inimesed arvavad, et nad tahavad küll pensionile minna, aga samas ka midagi siiski edasi teha Äh, ja, ja teinekord äh, tahavad nad muidugi oma sissetulekuid sellega suurendada, ehk teisisõnu saada pensionit ja samal ajal jätkata tööturul ja saada palka äh, väga paljud on nimelt just asunud siis pärast pensionile minekut näiteks äh, lapsehoidjateks või, äh, või ähm, hooldajateks, aga tihti see on selle nii-öelda mustalt makstud töö ja me tahaksime selle, nii nagu mu kolleeg siin ka ütles, äh, siiski legaliseerida, et inimesi saaks võtta tööle lapsehoidjatena ja hooldajatena lihtsamini, odavamalt, aga loomulikult riik peab siin oma sammud astuma, riik peaks siis nende sotsiaalkindlustuse nii-öelda kinni maksma aga ma olen teiega täiesti nõus, et vanemad inimesed tahavad töötada, tööd on neil vaja mitte ainult raha jaoks, vaid neil on vaja ka oma sotsiaalne elu kuidagi säilitada, nad tahavad tunda, et nad on ühiskonnale jätkuvalt kasulikud. ja selles mõttes on nende jaoks töö kindlasti väga motiveeriv. ühtlasi tahaksin ma nüüd peatuda ka sellel, mida ütles Herman de Croo, et kas peaksime suunama pilgud Hiina suunas ja vaatame, mida nende demograafilised otsused äh, on endaga kaasa toonud? ja et kas see demograafiline või rahvastiku öö, äh, uuenemine, äh, ka selles osas Hiina peaks olema meile eeskujuks öö, jah, võib-olla Rumeenias ja Bulgaarias, Euroopas äh, sünnib sama palju inimesi kui, kui, kui sureb, aga see ei uuenda põlvkonda. Äh, see, see ei ole jätkusuutlik. Ähm, ja minu, mina jään siiski enda juurde, et me peame rohkem tähelepanu pöörama rahvastiku uuendamisele, rahvastiku suurendamisele, kui me seda ei ole valmis tegema, siis äh, me peame lihtsalt olema nõus sellega, et tuleb järjest rohkem immigrante, kes hakkavad äh, meie eest ära tegema töid, mis tuleb ära teha ja sellest võib kujuneda väga äh, kallis ettevõtmine. kui me lihtsalt äh, suurendaksime sündivust Euroopas, siis Euroopa hoiaks ennast eemale paljudest probleemidest ja saa-, saavutaksime oma eesmärgi palju paremini. suur tänu, ütleb härra juhataja, tõstatati jällegi sinine kaart härra Tomaševski Poola Seimist äh, soovib esitada lisaküsimuse jah, proua juhataja, minu küsimus äh, suunatud äh, senaator Augustinile. mulle tundub, et kui me räägime vanema elanikkonna hõivatavusest äh, tööturul, siis me peame siiski vaatama reaalsusele näkku me näeme, et riigieelarveid on äh, väga tugevasti kärbitud ja eriti on kärbitud äh, nendele inimestele minevat äh, toetust, kes on täna tööta ja töötuid on täna Euroopas väga palju. töötuid eriti just noorte seas ja üle viiekümne aastaste seas ja tõesti, meie ees on tõsine dilemma, et kas uue finantsraamistiku kontekstis ei peaks sellele mitte rohkem tähelepanu pöörama ja ma liitun siinkohal äh, selle üleskutsega, et Euroopa Sotsiaalfondi ei tohiks küll kärpida, vaid pigem andma endast parima peame me selleks, et leida lisainvesteeringuid, et saaks abi anda nendele inimestele, kes on riskisektoris, ehk siis teisisõnu, inimesed, kes on üle viiekümne ja teisalt siis noored inimesed, kellel senine töökogemus lihtsalt nende vanuse tõttu veel puudub nüüd küsimus riigi osalusest ja Euroopa vahendite kasutamisest vanemate inimeste paremaks ettevalmistamiseks äh, uute äh, arengutega toimetulekuks, näiteks nagu tehnoloogilised arengud. Äh, väikelinnade ja maapiirkondade inimesed on jäänud nendest programmidest aga väga paljudes kohtades täiesti kõrvale. siin on väga palju ära teha selleks, et nendel inimestel oleks võimalus üldse jätkata tööturul, väga paljud lihtsalt loobuvad äh, sellest äh, võimalusest, sellepärast et nende ees on täieli, täiesti uus infotehnoloogiline maailm, millega nad ei oska midagi ette teha, ette võtta ja minu meelest peaks Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid kasutama ka selle probleemi mm, leevendamiseks. Äh, proua esinaine annab sõna üle härra Augustinile, härra Augustin. ma saan aru, mis äh, kontekstis see küsimus on esitatud, ma mõistan teie seisukohti, härra Tomaševski. jah, Poolas on ka kriis tunda andnud ning on teatud valdkondi, kus eelarvet tuleb kärpida, sellepärast et muidu äh, ei oleks see tasakaalus. nii et tõesti äh, mõtet on praegu keskenduda prioriteetsetele valdkondadele. teisalt ei ole hea aga ka see, kui liiga suured summad lähevad äh, töötute ümberkoolitamiseks, kuid need rahad lähevad otse, otse töövõtjate, tööandjate taskusse see võib äh, viia sellisesse olukorda, et äh, tööandjad võtavad töötuid inimesi tööle ainult siis, kui nad saavad äh, riigilt toetust selle osas, see võib viia turu moonutusteni, Poolas oli see probleem. nimelt väga palju raha kulutati sellisteks programmideks, kus töövõtjad toetati ja kui need toetused või soodustused ära võeti töövõtjatelt, lõpetasid nad ka kohe töötute inimeste hõivamise, see on viinud väga äh, vildaka olukorrani tööturul. samas peaks just nimelt kõige rohkem toetama inimesi, kes on täna kõige kehvemas olukorras. mis puudutab kärpeid, väga palju räägitakse Euroopas eelarvedistsipliinist. Äh, see on äh, uus moesõna. jah, miks mitte? see on täiesti õigustatud Äh, aga ka sotsiaalkulutuste osas tuleks üle näidata teatavat distsipliini. eriti, mis puudutab teatavaid äh, demograafilisi arenguid, meil on ka vaja solidaarsuspoliitikas teatavat distsipliini. samas on sellele ka mõned piirangud. Need, äh, kes eelarveid loovad, need peavad mõistma seda, et äh, selle distsipliini sissetoomisel ei tohiks unustada solidaarsust. solidaarsus on ometigi üks äh, kandvamaid mõtteid mitte ainult Poola jaoks, vaid, vaid terve Euroopa jaoks. ja sellepärast on põlvkondadevaheline solidaarsus, äh, noorte inimeste solidaarsus vanemate vastu ja vastupidi leidma peegeldust ka Euroopa vahendite jagamisel ja kujundamisel ka kriisiaegadel. kui me oma kuludele rohkem tähelepanu pöörame, siis me saame ka kõige olulisemad eesmärgid saavutada. suur tänu, äh, härra Augustin, teile on esitatud sinine kaart ja selle on esitanud üks äh, Rahvusparlamendi esindaja, proua, teil on sõna, tutvustage ennast ka tere, mu nimi on Yana Toom ja ma olen Eesti riigi eh, parlamendist. ma usun, et siin saalis ei ole inimest, kes oleks selle vastu, et eakad inimesed leiaksid tööturul endale väärika koha. aga paraku elu on selline, et neid töökohti meil lihtsalt napib. ja kas ei ole nii, et kui me eelistame ühte inimest, kui me tekitame talle nii-öelda öö, mingi eelis eelisseisu tööturul siis me teeme seda sisuliselt teise inimese arvelt eh, ma väga vabandan see kõlab võibolla liiga eh, kuidas ma ütlen pragmaatiliselt aga nii on näiteks eestis me puutume kokku sellega et meil on eh, päris suur osakaal noori kes on pikaajaliselt töötud mu mu noorem poeg ma vabandan see on väga isiklik kogemus aga noh see ongi minu jaoks nagu kõige selgem ta on kakskümmend kaks aastat vana ta lõpetas kooli neli aastat tagasi tal on üksteist klassi venda kes ei ole ühtegi päeva oma elus tööl käinud ja mõned neist juba enam ei taha ei, ei mõtlegi selle peale et tööle minna see on nagu omaette probleem ja tegelikult nende noorte äh, osa kes äh, on pikaajaliselt töötud on päris suur äh, ma räägiks paar sõna ka pingviinist teie pintsakul Äh, ja üldse sellest teemast et äh, muidugi ma olen ise naisterahvas mul on viis last ma olen seda meelt et äh, peab olema võrdne ligipääs tööturule aga jällegi selles olukorras kus meil on piiratud arv töökohti eestis näiteks on nii et mõnes äh, valdkonnas naiste ja meeste palgavahe äh, on koguni kolmkümmend protsenti ja naised lepivad sellega. ma olen ise aastaid olnud tööandja ja ma tean et äh, naine nendel palgaläbirääkimistel on palju leplikum kui meesterahvas tulemus on jällegi see et naised on tööturul hõivatud justkui võrdselt kui me vaatame neid nagu protsente aga nende palgatase on madalam kusjuures meil on praegu ka selline kurb tendents mis ei ole veel nagu massiline aga siiski ta on olemas eriti venekeelsete vanemate meeste seas sest meil on seal veel ka keeleprobleemid aga no see jätame praegu kõrvale et meil toimub äh, meeste lumpiseerumine äh, siis kui see naisterahvas töötab ühes või kahes kohas teeb nagu siin Poola kolleeg rääkis õhtul perele süüa ja nii edasi, tema mees lamab diivanil ja vaatab televiisorit. et ühesõnaga see tööturu olukord on väga komplitseeritud ja mis teie arvates või teie riigis, mis ikkagi on need prioriteedid tööturul, kas on need eakad ikka number üks või number üks peaksid olema noored või keegi muu, aitäh? przedstawicielce Parlamentu Narodowego Estonii. Bardzo proszę panie senatorze o udzielenie odpowiedzi. Suur tänu. Ja nüüd Poola senati esindaja, härra Augustin. ärgem alustagem siin põlvkondade sõda tööturul, siin ei ole mitte mingisugust vastuolu. Euroopas läbi viidud teadusuuringud näitavad, et tööpuuduse määr on kõige madalam nendes liikmesriikides, kus tööhõive eakamate seas on kõige kõrgem jällegi. sellised on teadusuuringute tulemused. ja me oleme lisanud need meie tänase konverentsi materjalidele. eakad ei võta noorte inimeste töökohti ära otse vastupidi, äh, äh, rohkem töökohti eakamatele äh, tegelikult toetab ka töökohtade loomist noortele. sest et kui eakamad asuvad tööle, siis nende töökulud on märkimisväärselt madalamad. kui me võtame tööle vaesed inimesed, siis see on väga kulukas ja keegi peab maksma selle eest aga kui eakad inimesed maksavad, siis äh, nemad, nende kaudu äh, on meil, meil kasutuses kättesaadav raha, mida muidu kasutatakse nende äh, pensionimakseteks, nii et äh, kui me räägime pensionisüsteemidest, siis siin on ministrid äh, kohal, kes asjast palju teavad, nii et parandage mind, kui ma eksin, aga kõikide pensionisüsteemide puhul on vaja üheksakümmend neli slotti täiendavat mak-, täiendavaid makseid. Äh, ja kui me need maksed eraldaksime arengu toetamiseks, siis me võiksime Poolas äh, luua väga palju töökohti. seda praegu Poolas ei äh, tehta äh, ja tööpuuduse määr on kõrge nii noorte kui ka eakate hulgas. ja seetõttu eelarve tasakaalu viimine, mida on võimalik teha siis, kui me tasakaalustame pensionisüsteemi, on kõikidele põlvkondadele oluline rõhutaksin, et pole tõsi, et äh, eakad inimesed äh, võtavad ära noorte töökohad, seda ei ole vaja karta, sellepärast et äh, see, kui vanemad inimesed töötavad kauem, näitavad nad üles solidaarsust noortega ning toetavad noori, seda tahaksin toonitada. tõesti, palgavahed naiste ja meeste vahel on äh, mõnikord märkimisväärsed ja tegelikult ei tohiks olla mitte mingisuguseid palgavahesid. kuid nendel palgavahedel on erinevad põhjused, mitte ainult diskrimineerimine ei ole põhjuseks, vaid ka naiste äh, erinevad rollid, mida naistele ei, ei hüvitata, ja samas naised täidavad neid rolli märkimisväärselt äh, sagedamini kui mehed. Nende Äh, vanaduspension on seetõttu sageli ka vanem, äh, väiksem ja see mõjutab ka nende palkasid. ma ei tahaks öelda, et ma kuidagi soosin seda diskrimineerimist või seda palgavahet, ei, ei, me peame selle vastu võitlema ja Poola parlamendis on väga tugev naisterühm, kes ja, ja hiljuti ja viimasel ajal on meil üha rohkem naisi tänu kvoodisüsteemile. ja nii palju, kui ma olen aru saanud, siis äh, valmistatakse ette mitmeid õigusakte selleks, et võrdseid võimalusi töökohal ja võrdse palga põhimõtet sama töö eest äh, ellu viia ja äh, me kindlasti katsume sellist pingviini moraali üleval hoida. suur tänu ja sinise kaardi küsimus äh, Maltalt, palun. suur tänu, proua juhataja. palju on räägitud äh, eakate inimeste võimalustest tööd leida ja nagu härra Augustin ütles, et mingisugust põlvkondadevahelist dilemmat ei ole, aga olen nõus äh, Eesti parlamendi liikmega, noorte olukord on märkimisväärselt kriitilisem äh, ja noored inimesed ei saa luua peresid, äh, saada lapsi, kui neil puudub töökoht. ja nagu keegi ütles, globaliseerimine toob kaasa tööpuudust, sellepärast et isegi siis, kui meie tööstus jääb alles, siis äh, see tööstus äh, peab muutuma, äh, seda muudetakse tõhusamaks, kasutatakse uusi tehnoloogiaid, automatiseerimist ja vajadus tööjõu järele väheneb. nii et palju on räägitud nendest teemadest, on tehtud ettepanekuid, et me peame uusi töökohti looma, peame vähendama sõltuvust töötu abirahast, peame äh, looma näiteks keskkonna stewardship äh, võimalusi, sotsiaalsektori töökohti ja minu küsimus äh, härra Augustinile oleks, et millised on teie mõtted selles valdkonnas, kuidas me püüame praegu inimeste, kuidas me püüame kuidas me püüame muuta meie lähenemist, meie mõtteviisi, et tööpuudust, töö, töötu abiraha saavaid inimesi lõpuks mingile töökohale suunata, et nad saaksid mingisuguseidki kogemusi ühel või teisel moel, mille tulemusena võib-olla kaasnevad ka uued töökohad. suur tänu! ja veel küsimus proua Masurekilt Poola parlamendist. suur tänu, proua juhataja. tahaksin äh, rääkida sellest, mida ütles äh, minu kolleeg äh, senator Augustin. ma pole nõus sellega, et meie naised oleme kuidagi vähem mobiilsed, kui me tõesti tööle asume, siis oleme sama mobiilsed kui teised ja mis puudutab palka, siis tahaksime me igal juhul saada koheldud samamoodi nagu mehed ja tööandjad nõuavad naistelt täpselt sama palju, kui nad nõuavad meestelt. me ei peaks äh, siin eristama äh, noori ja vana, vanu inimesi, mis puudutab äh, juurdepääsu tööturule, me peaksime looma vahendeid, mis oleksid stiimuliks tööandjatele, et tööandjad looksid töökohti nii noortele kui ka eakamatele inimestele, aga ma arvan, et nii liikmesriikide parlamentidele kui ka Euroopa Parlamendile on üks tähtsam, tähtsam ülesanne äh, hinnata kõigepealt, millised on meie praegused äh, vahendid, õigusaktid, äh, kas sellised meetmed aitavad toetada tööhõive tõstmist erinevates vanuserühmades või tuleks meie praegust raamistikku muuta ja see ei puuduta mitte ainult õigusakte, vaid tegelikult ka kulutusi. Euroopa äh, Liidu kulutusi, äh, Euroopa Liidu vahendeid, mida kasutatakse, peame vaatama üle ja samuti ka liikmesriikide vahendeid, äh, sihtotstarbelised koolituseks, tööhõive tõstmiseks eraldatud vahendid praegusel hetkel ei leia kasutust piisavalt tõhusalt, võib-olla koolitusfirmad saavad nendest kasu, aga töötud, paraku küll mitte. ja veel üks asjaolu, millele juhiksin teie tähelepanu. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on vananevat rahvastikku kirjeldatud kui meie struktuurilist nõrk tarkust äh, ja seda asjaolu ei tohiks me küll kahe silma vahele jätta. me peaksime äh, selliseid õigusakte toetama, mis tooksid kaasa suunamuutuse. peame praegust olukorda hindama. ma mäletan, et kahe tuhande seitsmendal aastal koos äh, proua Kopatšiga töötasime välja õigusakti kaugtöö kohta mis aitas paremini ühitada pere- ja tööelu. kuid äh, me praegusel hetkel veel ei tea, mis on selle õigusakti äh, ja nende meetmete tulemused, äh, kas need on olnud piisavalt, meetmed on olnud piisavalt tõhusad või mitte. mis puudutab pereelu ja tööelu ühitamist, siis kindlasti on need head meetmed, aga me peame siiski teostama ka järelevalvet, et vaadata, kas me võimalikult tõhusalt seda toetame või on midagi veel võimalik ära teha suur tänu! ja nüüd härra Augustin, te võite vahel vastata kahele viimasele sõnavõtule Malta ja Poola parlamentide esindajatele, palun. suur tänu. Te juhtisite oma tähelepanu väga äh, olulisele probleemile kui me rääkisime demograafilistest äh, arengutest, äh, siis äh, selliseid arenguid ei saa üldse käsitleda vaakumis. meil on ka üleilmastumine, üleilmastumisel on negatiivsed ja positiivsed mõjud. negatiivne mõju on see, et paljud töökohad kolitakse mujale kui töö tootmine kolitakse mujale, siis me kaotame töökohti ja kui tootmine on Euroopas, siis see on loomulikult hea Euroopa jaoks. sellega kaasneb väga tõsine probleem, eriti piirkondades, kus tööpuudus on suur. ja see valmistab muret nii vanematele kui ka noortele. aga kuidas seda probleemi lahendada, sellele küsimusele tuleb vastus leida ja mingisugust ühest lahendust kõigile siin ei ole. oma sissejuhatavas sõnavõtus äh, ma põgusalt mainisin, mida meie oleme püüdnud teha. sotsiaalprobleeme lahendades äh, me muudame olukorra kergemaks, kuid äh, samas ei tohi me ka turgu unustada majandusele panustamine võib kaasa tuua uute töökohtade loomise, aga ainult siis, kui äh, turgu toetada ühel või teisel moel, see on märkimisväärselt odavam kui äh, töötu abirahade maksmine. tõin teile siin äh, näite pikaajaliste projektide kohta. kui me era fonde toetame riigi poolt, nii nagu Saksamaal näiteks, loome me uue turu uute töökohtadega. kooperatiivid on ka üks äh, võimalus. me oleme unustanud, äh, kuidas ühiselt äh, töökohti luua. kooperatiivid on üks hea lahendus. me tahaksime, et praegusel hetkel riigid ja töö valitsused annaksid meile töökohti. Itaalia valitud äh, lahendus äh, paistab toimivat äh, ja tegelikult töö, töötu jaoks on parem luua ko kooperatiiv, pakkuda teenuseid sel turul, selle asemel, et olla töötu, kes elab töötu abirahast. mingisugust üleilmset lahendust üleilmastumise probleemidele ei ole. ja ma arvan, et üleilmastuse, üleilmastumise probleemidele tuleb läheneda kohaliku äh, tasandi meetmetega. ja äh, eakamate inimeste ametialane potentsiaal läheb sageli raisku, selles on teil õigus, me peame vanemate inimeste kogemusi ära kasutama. me peame vaatama, kuidas neid saab kasutada näiteks koolitajate, juhendajatena, kogenud juhtidena. ma arvan, et meil on vaja selliseid Euroopa programme, mis koos tööandjate organisatsioonidega koolitaksid inimesi, aitaksid jagada häid tavasid selle kohta, kuidas tulevikus paremini tööd teha võib-olla sellised äh, algatused äh, võiksid muutuda populaarsemaks. Aktiiv äh, on Prantsusmaa organisatsioon, kus pensionile jäänud kodanikud ta-, pakuvad tasuta nõustamist noortele inimestele näiteks, kes soovivad uusi, kes ettevõtteid luua ja see aitab toa laiendada võimalusi äh, noorte inimeste jaoks ja seda tuleks kindlasti levitada. sellised organisatsioonid, mis ühendavad äh, kogemustega äh, vanemaid asjatundjaid, on hea mõte, mis väärib taasrakendamist. Poola parlamendi esindaja ütles mitmeid huvitavaid asju, ma olen nõus, naised on suurepärased töötajad Nad on äh, märkimisväärselt pühendunumad oma tööle kui mehed. Äh, see on tõsi. ja sellepärast, et äh, kahjuks neid sageli diskrimineeritakse just seetõttu, nad pühenduvad oma tööle ja nad on, töötavad isegi paremini kui, kui mehed, selleks et saavutada sama, mida saavutavad mehed jah, äh, mina äh, igal juhul ei toeta mingisugust diskrimineerimist, nagu ma juba ütlesin, ma arvan, et me peaksime diskrimineerimise vastu võitlema. ja Poola esindaja teine kommentaar oli mulle väga meeltmööda, see märkus puudutas kulusid rahad, mis tulevad Euroopa Sotsiaalfondist, äh, mitte neid ei oleks raisatud otseselt, need ei ole mitte maha visatud rahad, vaid äh, probleemiks on meie kulutamise tõhusus. Äh, see kulutamise tõhusus on väga erinev erinevates valdkondades ja ma olen teiega nõus, nii liikmesriikides kui ka ühenduse tasandil peaksime me keskenduma programmidele, mis on kõige tõhusamad raha jaotamine killustatult erinevatele, väga erinevatele eesmärkidele ei aita meil saavutada meie ühiseid eesmärke seetõttu me peame rõhutama korduvalt, kui olulisel kohal on finantsdistsipliin, Euroopa äh, Liit tahab kulutada distsiplineeritult. see aga tähendab, äh, et mõningad meie tegevused tuleb lõpetada tuleb lõpetada need projektid, mis hästi ei ole toiminud. ma arvan, et me kõik tahame näha käegakatsutavaid tulemusi. siin mainiti ka rahanduse külge. Euroopa Sotsiaalfondi kulusid analüüsides mm, tuleb analüüsida ka, ka lõpptulemust. aga eh, siis, mis edasi saab? ja äh, igal juhul, kui me te teeme järeldusi, siis nendest järeldustest äh, sageli ei kujune muutused äh, välja, me pea, me ei pea mitte ainult äh, järeldusi tegema, vaid ka midagi ette võtma ja praktikas ellu viima oma tehtud muudatused. usun, et meie õigus loomelised äh, muutused aitavad meil tulevikus tõhusamalt kul kulutusi teha. ja me oleme siin kuulnud äh, selliseid sõnavõtte ka äh, liikmesriikide parlamendilt, mitte ainult Euroopa Parlamendi esindajatelt. suur tänu! tahaksin tänada liikmesriikide parlamentide esindajad, tahaksin tänada ka Euroopa Parlamendi liikmeid äh, mõttevahetuses osalemise eest ja tahaksin paluda härra Augustinilt, äh, Augustinile äh, raportöörina meie mõttevahetus kokku võtta või leiab härra Augustin, et ta tema põhjalikud vastused siin tõstatatud küsimustele ja teemadele olid piisavad. härra Augustin, ainult üks asjaolu, mille unustasin mainida, kui lubate kui, kui lubate, ma räägin siit. Stefan Kiselevski, kes äh, on Timesi ajakir-, äh, Solidarnosti ajast pärit ajakirjanik ja kui tema äh, vaatles kõrvalt Poola sotsialistliku režiimi kokkuvarisemist, siis ütles ta, et tegemist ei ole mitte kriisiga, vaid tulemusega. pidagem seda meeles. Euroopa olevat kriisis räägitakse, aga tegemist pole kriisiga, tegemist on tulemusega. tegemist on äh, mitmete läbikukkunud äh, või käest lastud tegutsemisvõimaluste tulemusega ja äh, olgem siis tulevikus distsiplineeritud, arukad, mõistlikud, ärgem unustagem solidaarsust ning katkem, katsugem tulevikus sündmust uute arengute ette näha. Euroopa reageeris teatavatele probleemidele üsna hilja. probleemid olid küll olnud olemas juba mõnda aega ning ma loodan, et nüüd suudame me läheneda demograafilistele probleemidele pisut teistmoodi, ennetavalt nii et äh, me ei pea enam tulevikus hakkama tulesid kustutama. ja loodetavasti meie tänane üritus äh, avab uue tee Euroopale. suur tänu, ütleb proua juhataja ja sellega lõpetame meie äh, arutelu, kolmanda paneeli arutelu ja läheme edasi oma täiskogu kohtumisega ja seda juhib Euroopa Parlamendi president härra Jerzy Buzek, aga enne seda teeme viieminutise pausi Uh, mu daamid ja härrad, kui ma tohin paluda, tulge uuesti oma kohtadele ja me alustame otsemaid. Uh, see on nüüd viimane täiskogu istung meil siin enne konverentsi lõppu. nii et me lõpetame oma parlamentide ühiskohtumise just nimelt täiskoguga. ja ma kuulutan nüüd selle täiskogu avatuks. me käsitleme äh, selles osa järgmisi teemasid, nimelt meil esineb härra Kosniak Kamiš, äh, Poola tööhõive ja sotsiaalpoliitika minister, tema on ka eesistuja nõukogus ning samuti on meil siin volinik Laslo Andor äh, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasamise volinik ja pärast seda toimub arutelu. kui te tahate arutelus kaasa lüüa, siis palun täitke ära see vorm, kus saab paluda täiskogul sõnavõtuaega ja siis meie saaliteenistujad, kes siin on, liiguvad siin saalis ringi ja palun siis küsige nende käest vormid ja kui te soovite sõna, siis täitke need vormid ja andke tagasi. nüüd kõigepealt me kuulame ära kaks sissejuhatavat kõnet. kõigepealt härra Kosniak Kamish ja seejärel eh, härra Andor saavad sõna ja pärast seda on võimalik kolmeks minutiks sõna võtta ja me koostame selleks sõnavõtjate nimekirja ja aluseks on äh, teie poolt täidetud kõneaja taotluse vorm. nii et koostame kõnelejate nimekirja soovijatest ning meil on ka ette nähtud selline äh, tegevuskord, et kaks liikmesriigi parlamendisaadikut ja üks Europarlamendi saadik vaheldumisi saavad sõna. kolm minutit on kõigil sõnavõtuks ja veel üks asi, mis on oluline. kui te tahate midagi küsida või teha väikese märkuse vastuseks eelkõnelejale, siis palun tõstke sinine kaart. minul ei ole ühtegi, aga teil peaks selline sinine kaart olema. jah, just see, teil on aga see tõstke ainult sellisel juhul, kui te tahate kõnelejale küsimuse esitada või mingi märkuse teha ja siis väga kiiresti, kahekümne sekundi jooksul teile eelkõneleja vastab. nii et see on väga lühike arutelu. aga selle aja te saate veel lisaks oma kõneajale, kui te olete palunud sõna. nii et ma usun, et nüüd on kõik selge. me saame kohe alustada ma annan sõna minister Kosniak Kamishile, eh, Poola valitsuse ja eesistuma esindajale. palun, teil on sõna eesistuja nimel. härra president, eh, spiiker volinik, mu daamid ja härrad, lugupeetud saadikud. Poola peaministri nimel, Donald Tuski nimel ja eesistuja nimel tahan teid tänada selle kutse eest tulla osalema siin tänasesse arutellu ja ma võtan ka sõna sotsiaalse ühtekuuluvuse ja demograafilise arengu teemadel. see on suur au ja suur võimalus ka minu jaoks ära kuulata teie sõnavõtud, märkused, järeldused ja ettepanekud. kahekümnes sajand, mu daamid ja härrad, oli ehm, sajand, mil terviseseisund plahvatuslikult muutus eh, ja paranes ja tänu no, sellele sai inimkond eh, neljakordistuda maakeral ja me oleme nüüd jõudnud seitsme miljardi elanikuni maailmas, aga kahekümne esimene aja, sajand on paljude demograafide prognooside kohaselt ka plahvatuse, demograafilise plahvatuse sajand. ja see on toonud palju muutusi arenenud riikides, aga ka arenguriikides. ja Euroopa on tegelikult nüüd esimene mander, kes nende suurte muutuste negatiivseid tagajärgi tunneb. nii et meil on nüüd vaja leida innovaatilisi lahendusi. enamik eksperte on ühel meelel, et elanikkonna vananemine ja sisserännanute arvu kasv eh, Euroopas muudab lähiaastakümnetel Euroopat. Euroopa ühiskond muutub äh, hõbedajuukseliseks ja kui äh, prognoosid tõesti realiseeruvad, siis Euroopa elanikkond kasvab. üks arung näitab, et madal sündimus ei ole loodusseadus ja viiekümneselt viiekümne viie aastaselt pensionile jäämine ei ole ka mingi loodusseadus. kui me eh, nendest kahest eh, üle saame, madalast suremusest ja varajasest pensionile jäämisest, siis eh, selleks on meil vaja vaeva näha ja see on üsna kulukas. selleks kulub aastaid valitsusel, et neid trende muuta. aga praegu on meil kriis ja see tähendab seda, et on vaja kärpida oma eelarveid. ja lihtne on rääkida sotsiaalsest ühtekuuluvusest kasvuperioodidel, aga hoopis raskem on sellest rääkida kriisi ajal. aga meil Poolas öeldakse, et eh, otsige omal sõpru, kui teil on puudus käes ja nüüd on tulnud aeg eh, testida meie sotsiaalset mudelit need otsused, mida praegu langetatakse, eh, peavad eh, suurendama meie konkurentsivõimet ja eh, ühtekuuluvust ja sotsiaalse ühtekuuluvuse ja demograafia teemad on täna siin arutusel ja see on väga hea Teie olete ju need, kes kõik otsused nende muutuste kohta langetavad. kui me analüüsime meie praegusi demograafilisi trende, siis me näeme, et meie kodanike suhteline heaolu ja kõrge sotsiaalne kaitse e, ei sea kuidagi ohtu e, vanemlikkust, meil on vaja head perekonnale orienteeritud poliitikat, mis võimaldab meil ühendada pereelu ja tööelu ning me toetame eh, nii eraelus kui ka ametielus sotsiaalset võrdõiguslikkust. aga meil on vaja rohkem investeerida haridussüsteemidesse, meil on vaja <clears throat> välja õpetada ja koolitada ka vanemaid inimesi, et nad saaksid aktiivsemaks muutuda. me peame olema innovaatilised siin Euroopas ja on üha rohkem ja rohkem poliitilisi võimalusi neid muutusi ellu viia. tööjõuturud vajavad aktiivseid naisi ja meil on vaja rohkem noori tööturule, mis tähendab seda, et on vaja edendada seda, kuidas paremini tööelu ja pereelu ühendada ning mõelda selle peale, kuidas mehed ja naised perekonnas võrdsemalt oma ülesandeid täidaksid. suur ressurss äh, on meie jaoks need inimesed, kes on üle viiekümne aastased, nad on füüsiliselt tugevamad, nad on äh, intellektuaalsemalt veelgi aktiivsemad ja nutikamad kui varasemal ajal Nad on saanud parima hariduse ja parima koolituse. ning nad on suur võimalus meie lähikümnendite majandusarengus. eesistujamaal Poolal on mitmeid sotsiaalseid eesmärke ja prioriteete ka Euroopa demograafia vallas. me tahame vanemad muuta aktiivsemaks tööturul. tahame, et nad eh, ka vabatahtliku tegevusega oleks rohkem hõlmatud. E, ja me jätkame sealt, kus eelmised eesistujad pooleli jätsid, nimelt Saksamaa, e, kes käivitas Euroopa Perede Alliansi, aga me käime ka Tšah-, Tšehhi ja Ungari jälgedes, kes tegelesid demograafiliste probleemide mitmesuguste aspektidega Euroopas. Euroopa Ülemkogu meie õhutusel võttis vastu järeldused, kus käsitleti ka paremat koostööd institutsioonide vahel sotsiaalpoliitika vallas, tööhõivepoliitika vallas ja majanduspoliitika vallas. me loodame, et me tulevikus institutsioonide vahel vahetame paremini informatsiooni kui seni. ja nii me saame koostada paremad strateegilised dokumendid sotsiaalpoliitika alal. tähtis on, et liikmesriikide praktilised kogemused paremini ära kasutataks. eesistuja algatusel võttis nõukogu vastu järeldused äh, Eh, pealkirjaga Vananemine kui võimalus tööturul. ja me juhtisime tähelepanu vananemise positiivsetele aspektidele selles dokumendis, niinimetatud ehm, hõbedasele majandusele. see avab tegelikult võimalused ka noortele. Eh, strateegia kaks tuhat kakskümmend peab aitama Euroopa tagasi kasvuradadele ja Euroopa elanikkonna vananemine on üks Euroopa struktuurilisi nõrkusi ja just sellepärast on niivõrd palju rõhku pandud vajadusele ära kasutada olemasolevad reservid tööturul. demograafilised muutused eh, leiavad aset väga aeglaselt, aga nende kogu efekt, kogumõju võib olla ränk, nii et me ei tohi aega kaotada. meil on vaja paremini ühitada pere- ja tööelu, meil on vaja kohandada ametialane tegevus sellele, et meie elanike eluiga üha pikeneb. me peame kaasama meie meetmete sotsiaalpartnerid ning panema rõhku nendele ühistele väärtustele, millele meie ühiskonnad tuginevad. kriisiolukorras ärgem loobugem Euroopast, mu daamid ja härrad. ma tänan, minister, nende kenade märkuste eest ja teie sissejuhatava sõnavõtu eest sellesse mõttevahetusse ja nüüd saab sõna volinik Laslo Andor. Eh, eh, eh, ma tänan, president Buzek, minister, lugupeetud liikmesriikide parlamentide saadikud, mu daamid ja härrad, on väga hea, et me saame täna arutada kahte teemat, mis on niivõrd tähtsad meie tulevastele ühiskondadele, sotsiaalne ühtekuuluvus ja demograafilised muutused. Need teemad on seda aktuaalsemad, et et täna on meil majandusseis raske, rahanduse seis on raske ja meil on ka sotsiaalne kriis. jah, demograafia muutub, meie elanikkond vananeb kõikjal, sündimus väheneb paljudes liikmesriikides ning eh, tööealiste eh, eurooplaste arv hakkab alates järgmisest aastast kahanema ja see on tõeline väljakutse, aga me saame ja me suudame selle ületada. oktoobris kaks tuhat kuus Euroopa Komisjon tuli välja teatisega, kus toodi välja terve rida potentsiaalseid poliitilisi vastuseid demograafilistele väljakutsetele. aga see pikk majanduskriis ja see kahju, mida ta on tekitanud riigieelarvetele, tõesti vähendab tõsiselt meie manööverdamisruumi selles valdkondades ja et nüüd jälle jalule Euroopa saada, on meil vaja edasi liikuda, vaatamata sellele, et ajad on rasked, meil on vaja täita need eesmärgid ja ülesanded ja kohustused, mis me oleme võtnud strateegias kakskümmend kakskümmend. seal on kirjas, et Euroopa majandusedu ja heaolu ei sõltu ainult lühiajalistest teguritest, nagu meie konkurentsivõime kulude vallas, vaid ka pikaajalisematest teguritest, nagu inimkapitali kvaliteet, keskkonnaressursid, nende tõhusus ja sotsiaalne ühtekuuluvus. ja meie edu sõltub ka suuresti sellest, kuidas me tuleme toime demograafiliste muutuste väljakutsetega ning eriti vananemisega. kaks peamist eesmärki on meie strateegial, nimelt eh, tööhõive suurendada seitsmekümne viie protsendini kahekümne kuni kuuekümne nelja aastaste hulgas ning vähemasti kakskümmend miljonit inimest vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest välja tuua aastaks kaks tuhat kakskümmend aga nende eesmärkide saavutamine ja solidaarsuse säilitamine põlvkondade vahel ei ole võimalik, kui vanemad meie elanikkonnas ei hakka etendama aktiivsemat rolli. aastal kaks tuhat kümme ainult nelikümmend kuus koma kolm protsenti inimestest viiekümne viie kuni kuuekümne nelja aastases vanusegrupis olid Äh, hõivatud. see on kaheksa koma kaheksa protsenti rohkem kui aastal kaks tuhat üks, mis tähendab seda, et me oleme juba tublisti edasi liikunud, aga on vaja rohkem ära teha. me oleme endiselt väga kaugel sellest, et kuuskümmend viis aastat muutuks pensionile jäämise ajaks ja äh, kuuskümmend üks koma neli oli varem see aeg, kui inimesed lahkusid pensionile ja me paneme suurt rõhku ka sellele, et pensionisüsteemid on vaja reformida, eriti aastal kaks tuhat kaksteist iga-aastases eh, majandusülevaates me rõhutasime seda, see avaldati möödunud kuul. tähtis on, et riigieelarved oleks jätkusuutlikud, on vaja, et liikmesriigid eh, tõesti vähendaksid varajase pensioni jäämise skeeme ning tõstaksid pensioniiga ning seoksid selle üha pikaneva eluajaga see, et inimesed kauem elavad, on väga hea uudis, aga kui me tahame tagada, et pensionisüsteemid tõesti tagavad korralikud pensionid ja vähendavad vaesust ka vanemate hulgas, on vaja ära kasutada eh, tõesti see pikem eluiga ning ka pikendada tööiga vastavalt. samas ma tahaksin rõhutada, et pensionireformid üksi ei ole piisavad selleks, et toime tulla vananemise väljakutsega Äh, jah, inimesed jäävad hiljem pensionile, aga sellest ei ole kasu, kui nad ei suuda kauem tööle jääda. ja sellepärast on vaja võimalusi suurendada vanemate jaoks. Äh, valge raamat pensionide kohta, mis varsti välja tuleb, käsitleb just neid teemasid. me mõtleme ka selle peale, mida annab aktiivsena vananemine see tähendab seda, et kõigil peab avanema suuremad võimalused jääda kauemaks tööturule, jääda aktiivseks ühiskonnas ning elada sõltumatult. aktiivsena vananemine ei ole mingi eufemism, et inimesed jäävad pensionist ilma, mis nad on välja teeninud, vaid me tahame luua parema ühiskonna nende kõigi inimeste jaoks, kõikidest earühmadest. järgmisel aastal me näeme kõvasti vaeva sellega, et selle agendaga edasi liikuda, meil on nimelt eh, aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta, aasta kaks tuhat kaksteist välja kuulutatud ja see aasta mm, toob välja need positiivsed uudised, mis seonduvad vananemisega ning näitab, milliseid võimalusi aktiivsena vananemine kätkeb. me tahame edendada aastal kaks tuhat kaksteist ka suuremaid võimalusi eh, nii noortele kui vanadele meie vananevates ühiskondades ja veel üks valdkond, millega meil tuleb tegeleda pakiliselt, nimelt eh, see üha suurenev ebavõrdsus Euroopas. kõikjal Euroopas oleme näinud, millised tagajärjed on ehm, ebavõrdsusel, mis kasvab. kaotatakse illusioonid ja kaotatakse ka side ühiskonnaga, poliitikaga, majandusega ja ebavõrdsus ja võõrandumine õõnestavad Euroopa Liidu ühtekuuluvust, õõnestavad meie sotsiaalset mudelit ning eh, majanduslikult tähendab see ka, et eh, meie areng ei ole jätkusuutlik, aga oma eesmärke me ei suuda tagada, kui meie majanduskasv ei ole kaasav. ja veel mõned valdkonnad, mis vajavad meie tähelepanu eh, käesoleval perioodil, on järgmised. kõigepealt meil on püsiv geograafiline ebavõrdsus piirkondade vahel ja see õõnestab meie ühtset turgu. ja see, et äärealaste majanduslikku potentsiaale korralikult ära ei kasutata, eh, suurendab sotsiaalset ebavõrdsust ja pingeid erinevused sissetulekus piirkondade vahel on hakanud vähenema Euroopa Liidus ja see on hea uudis, aga erinevused on endiselt tohutud. ja demograafiat on enamikes piirkondades käsitletud, aga vähe tõendeid on selle kohta, et mingeid otsustavaid samme oleks astutud demograafiliste muutustega toimetulekuks. ja eesmärgiks on nüüd eh, paraku demograafiliste küsimustega tegelemine, aga nendega tegeletakse para-, koha peal vähe. tihtipeale demokraatiliseid muutusi käsitletakse ennekõike probleemina ja mitte ka võimalusena, mida eh, need endast kätkevad ja see lähenemine peab muutuma. teiseks, meil on vaja toime tulla selle pakilise probleemiga, nimelt noorte tööpuudus. on vaja hea seista selle eest, et noortel tõesti oleksid korralikud oskused tööturu jaoks ja see on väga tähtis teema. on tuhandeid ettevõtteid, kes ei saa täita vakantseid töökohti, sest nad ei leia oskustega tööjõudu nendele töökohtadele. ja me kardame, et oskustega töötajate puudumine võib kaasa tuua majanduslanguse, aga see omakorda suurendab hoopis tööpuudust. ja kolmas asi, millele tähelepanu tahaks juhtida, on ränne. Euroopal on vaja välja töötada eh, majanduslikule rändele palju sihipärasem poliitika ja see peab toetuma vajadustele ja oskustele tööjõuturu trendide analüüs oleks esimene samm. kui me harmoneerime oma sotsiaalkindlustussüsteemid ja ka kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemid, siis sellega me muudame Euroopa atraktiivsemaks kõrgesti kvalifitseeritud sisserännanutele ning lõpetuseks meil on vaja aktiivseid tööturupoliitikaid süvendada ja hariduspoliitikat parandada, et tõesti eh, ka sisserännanud paremini integreerida tööturgu ja nende järglased integreerida tööturgu. strateegia kakskümmend kakskümmend näitab, et me mõistame, kuivõrd tähtis on sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus selleks, et meie ühiseid väärtusi, kasvu eesmärke koos ellu viia. nii et suurem tööhõive, vaesuse vähendamine ja sotsiaalse ebavõrdsuse likvideerimine. meie iga-aastane majandusarengu mm, eh, ülevaade näitab kätte, millised meie prioriteedid peavad olema järgmisel semestril, sotsiaalne kaasatus suurem, mm, kaitsta ka fiskaalse konsolideerimise olukorras sotsiaalselt kõige kaitsetumaid. me peame mõtlema aga eelarvete konsolideerimise õigluse peale, kõik peab toimuma õiglaselt ning koormat tuleb jagada. ja komisjon kutsub üles liikmesriike töötama selle nimel, et sotsiaalkaitse stabiliseeriv roll säiliks. ebavõrdsuse põhjustega tuleb tegeleda ja seda efektiivselt, aga seda on võimalik teha ainult, kui me oma poliitikat tugevalt koordineerime. koostöö komisjoni, liikmesriikide ja huvirühmade vahel on selleks vajalik nii et ma loodan teie tugeva toetuse peale selles, aitäh tähelepanu eest uh,! suur tänu, härra volinik! Uh, uh... nüüd uh, on siis käes aeg arutelu jaoks ja esimesena on sõna soovinud Portugali parlamendist kolleeg härra Nuno Felipe Matias. suur tänu, härra president, härra minister, volinik, kallid kolleegid, kõigepealt lubage mul eh, selle ürituse korraldamist tervitada. see on väga õigel ajal toimumas aga me peaksime olema võib-olla oma jõupingutustes eh, natukene julgemad ja äh, ja üritama rohkem kaasata neid äh, teemasid üldiselt Euroopa õigustiku loomisesse. räägitud on väga palju solidaarsusest, solidaarsusest, mis on olnud ju Euroopa projekti alustalaks. praegu jah, on äh, mõneti küll järelemõtlemise aeg, aga samas on kriis nii terav, et äh, tuleb sellele ka reageerida ja tuleb lisaks järelemõtlemisi ka tegusid teha meie ühiskondade eh, heaolu on ohus ja kui me tahame seda heaolu säilitada, siis me peame tagama selle, et meie ühiskond toodab mingisugust lisandväärtust. oma ajaloo jooksul on Euroopa Liit üldiselt olnud tänu oma väärtustele ja oma ühiskondade elukorraldusele olnud teistele majakaks, kuid mitte ainult sellepärast, me oleme ka taganud teatava stabiilsuse ja stabiilsuse selles osas, et meie jõukuse allikad olid piisavalt külluslikud selleks, et seda stabiilsust tagada ja tagada konkurentsivõime äh, maailmaturgudel. nüüd üleilmastumise kontekstis, kus maailm on küll avatud, kuid siiski ähm, kujunenud kaubandusplokkideks, äh, tuleb meil oma väärtusi võib-olla kohandada minu meelest on väga oluline see, et piisavalt pöörataks tähelepanu sellele eh, jõukusele, mida me peame looma oma ühiskondade kaitsmiseks. Euroopa sotsiaalmajandusel on seda rikkust hädasti vaja. me mõistame eh, seda, et eh, majanduskasvu puudujäägid on otseselt mõjutanud sotsiaalseid ja demograafilisi trende ja see äh, omalt poolt siis on ohtu seadnud ka meie väärtused, mis ometigi peaksid ju olema Euroopa sotsiaalmudeli lahutamatuks osaks. nii et oma lahenduste leidmisel peaksime me nendele väärtustele keskenduma. aega on mul vähe ja seega teeksin mõned ettepanekud ainult. kõigepealt Euroopa poliitiline eliit peaks keskenduma mitte järgmistele valimistele, vaid järgmistele põlvkondadele. teiseks, äh, tööturgudel tuleks tagada suurem paindlikkus ja ka see paindlikkus peaks tulema ka läbi paindlikumate rahastamisvahendite, mida saab kasutada kasvumootorina äh, üks keskne element veel, välja peab kujunema tõeline Euroopa sotsiaalne mudel seda on meil vaja järgnevate põlvkondade nõudluste rahuldamiseks. järgmisena meie eh, Euroopas peame tagama selle, et meie tsivilisatsiooni väärtused leviksid üle maailma. sellepärast, et niimoodi saaksime me genereerida ka mujal maailmas eh, jõukuse mudeleid ja, ja võib-olla me saaksime mm, lahti sellest äh, mitte väga säästvast äh, elustiilist. kui me säilitame sotsiaalse ühtekuuluvuse ja äh, tagame oma ühiskondade ühtsuse, siis, siis võib-olla läheb meil paremini. suur tänu. suur tänu, härra Mattias, selle sõnavõtu eest. Läheme edasi ja Prantsuse senati liige härra Jean-Louis Laurin saab järgmisena sõna. härra president, daamid ja härrad eile ja täna oleme me keskendunud äh, demograafiliste arengute sotsiaalsetele ja majanduslikele mõjudele Euroopa Liidus ja keskendunud oleme me peaasjalikult negatiivsele, aga mida siis Euroopa Liit rõhutab? meie riigid on tõesti sattunud üleilmastumise ohvriteks mõneti, lisaks sellele veel majanduskriis ja sellele järgnenud kärpekavad, riigivõlakriis ja nii edasi ja, ja see on kõik tekitanud sellist vaesust, mida me arvasime, ei ole üldse enam võimalik Euroopas näha pärast tuhande üheksasaja neljakümne viiendat aastat ja me anname selle vaesuse edasi ka järgnevatele põlvkondadele ja loomulikult ei liigu praegu arengud üldse selles suunas, nagu Euroopa Liidu loojad omal ajal ette nägid. nüüd räägitud on palju ka sisserännanutest äh, ja nende osakaalust meie ühiskondades. loomulikult peame me sellega nõustuma, et see trend selline on, nad on lootuskiireks meie vananeva elanikkonnaga võrreldes. aga mulle tundub, et kuhugi on ära kadunud vahepeal Euroopa kodanike elustandardi parandamise eesmärk, ometigi ju inimesed on järjest enam kehvemas olukorras, näiteks nagu ka tervishoiuteenuste juurdepääsu osas. minu meelest Euroopa Liit ei peaks praegu juba võitlusest loobuma. Nad peaksid kaitsma seda sotsiaalmudelit ja olema selle sotsiaalmudeli tagajaks näiteks äh, tervishoiuteenustele juurdepääsu osas Euroopa Liit peab äh, jõudma lõpuks selleni, et tervishoiuteenuste sektoris äh, kutsetunnust, tunnistusi hakataks vastastikku tunnustama. see aitaks kindlasti vältida väga keerulisi olukordi piiriäärsetes piirkondades ja aitaks ka võidelda vaesuse vastu. nüüd üldhuviteenused sellele tuleks ka rohkem tähelepanu pöörata, aga ma tean, et minu kolleeg volinik Barnier sellega praegu ka väga äh, hoogsalt tegeleb. Äh, heaoluühiskond, äh, me ei saa selles osas unustada seda, kui oluline on avaliku sektori osakaal. Euroopa ei ole lihtsalt turg Euroopa tabanud kriis on näidanud seda, et äh, äh, meie usaldusväärsuse säilitamiseks peame me rohkem just nimelt tähelepanu pöörama sotsiaalsetele kavadele, mis, mis on usaldusväärsuse säilitajaks. me peaksime tõesti pidama maha ühe tõelise arutelu meie tegevuse mõttekuse osas. me peame statistikat uurima ja, ja peame üheskoos Euroopas võtma äh, Eh, ette rohkem, näiteks koolituse ja teadusuuringute osas, suur tänu! suur tänu, härra Laurent! nüüd järgmisena ma tahaksin eh, anda sõna Poola senati eh, spiikrile. suur tänu, äh,, juhtimise üle, vabandust. ja sõna saab järgmisena äh, proua Jazlovjevska, kes on Poola parlamendi liige. Äh, suur tänu, härra president. härra volinik rõhutas oma sõnavõtus äh, seda, et üks majanduskriisist tõusetuv hüve võiks olla äh, Äh, inimressurss äh, ja ma olen teiega täiesti nõus, äh, härra volinik, et see on Euroopa kõige kallim vara. vaadake maailma, maailma on muutnud eurooplased ja muudavad ka täna eurooplased, aga mitte ei tee nad seda Euroopas, vaid Ameerikas ja Hiinas ettevõtetes töötades aga põhimõtteliselt kõik need uued mõtteviisid tänases maailmas tegelikult pärinevad Euroopast ja minu meelest on see küll väga märkimisväärne. selline inimressursi potentsiaal on nii suur, et me võiksime sellega rinda pista äh, ülejäänud maailmaga, me oleme rääkinud palju Euroopa Sotsiaalfondist täna ja, ja tegelikult mulle tekitab suurt muret äh, see, et Sotsiaalfondi kasutatakse vaesuse väljajuurimiseks, aga mitte tehes seda läbi inimeste äh, aitamise leida töökohta oma valdkondades, vaid äh, kuidagi on kõrvale jäänud täiesti sellest äh, inimeste liikuvuse küsimus. Euroopa Parlamendis äh, üritame me eemaldada tõkkeid inimeste vaba liikumisele, aga see töö on konarlik ja aeglane ja see tähendab seda, et inimesed ei ole valmis äh, liikuma ühest piirkonnast teise ainult, ainult kaks protsenti meie tänasest tööjõust on valmis äh, üle minema tööle kuhugi mujale. räägime palju ettevõtlikkusest, aga mis on tegelikult need et-, äh, instrumendid, millega me sedasama ettevõtlikkust siis toetame, tegelikult praegu on nad täiesti hambutud ja mitte mingisuguseid tulemusi ei too noored inimesed on tavaliselt need, kes võtavad äh, suuri riske, luues oma ettevõtteid ja luues uusi töökohti. ja ma arvan, et ähm, äh, riiklikes äh, parlamentides ja, ja Euroopa Parlamendis on, on võetud küll tehtud suuri sõnu uute VKE-de, tärkavate VKE-de toetamiseks, kuid samas meil vahendeid enam ei ole nende aitamiseks. räägime ka äh, perekonnameelsest poliitikast, aga kas me tegelikult oleme perekondadega ühendust võtnud, kas me üldse teame, mida nad meilt ootavad ja, ja millised on nende eesmärgid? me pakume siin välja omalt poolt välja kujundatud instrumente, aga kas me oleme valmis ka needsamad inimesed, kelle jaoks me neid poliitikaid kujundame, ära kuulama? kas me siiski töötame nende väärtuste alusel, mille järgi elavad tänased äh, perekonnad? ja mulle tundub, et äh, meil tuleb üks suur koristustöö äh, äh, läbi viia, meie majas äh, on väga palju sellist, mis tuleks välja rookida ja kust tuleks uuesti alustada. viidati siin sellele majandusjuhtimise alla selle kuuesele seadusandlikule paketile. jah, see on väga teretulnud, aga võib-olla me peaksime mõtlema ka sotsiaalsele uuele kuuesele seadusandlikule paketile. suur tänu, ütleb äh, härra juhataja ja sõna saab järgmiseks härra Kalaževski Poola seimist. suur tänu, härra juhataja. me oleme siin pidanud kaks päeva arutelusid ja need arutelud näitavad, et äh, demograafiline olukord äh, ja sotsiaalsed tingimused on liikmesriigiti teinekord vägagi erinevad. on äh, mõningaid liikmesriike, näiteks nagu Ühendkuningriik, kus on väga palju noori äh, sisserännanuid, kellel on aga väga raske siseneda tööturule ja kellel ei ole ka mingisuguseid kogemusi selleks ja teisalt on sellised riigid näiteks nagu Eesti, kus äh, on äh, tõsiseid probleeme inimkonna, e, e, elanikkonna tervisega ja et vanemad tööturul osalejad lihtsalt mingil hetkel ei saa enam tervise pärast tööl jätkata nii et olukord tööturul hoopis teistsugune kui Ühendkuningriigis, nii et jah, äh, probleemid on erinevad. aga mis on Ühendkuningriigil ja Eestil ühist? ühine on see, et äh, ei ole just eriti palju töökohti, mida jagada, ei noortele ega vanadele ning äh, minu meelest tundub, et tööpuuduse osas on ka ühine see, et on tegemist struktuurse probleemiga. nii et ma arvan, et peamine probleem praegu meie ees on see, et, et kuskilt tuleb leida võimalus uusi töökohti luua. ja ainult siis äh, saame me hakata neid töökohti jagama ja mõtlema sellele, et kas need uued töökohad peaksid minema noortele või, või vanematele jah, eh, teatav eh, muutus on toimunud Euroopas, me näeme seda, et eluiga on eh, tõusnud, vanemad inimesed, sealhulgas mina ise, oleme aktiivsemad kui võib-olla meie eelkäijad, me oleme tööturul kauem, me oleme ka tervemad, me võib-olla ei pea pöörduma enam nii palju arstide poole ja vanema elanikkonna kaasamine tööturule on kasulik muidugi nii üksikisikule, aga ka riigieelarvele, nii et mul on üks ettepanek härra volinikule. ärgem kesk, ärge keskendugem ainult ühele või teisele meetmele, vaid äh, meil peaks olema väga kirju äh, meetmete kogu, mida saaks kasutada iga liikmesriigi puhul vastavalt nende oludele, ärgem keskendume mingisugusele ühtsele äh, Euroopale, Euroopa strateegiale, vaid, vaid meil on vaja selliseid meetmeid, mida saaks kasutada vajaduselt kas siis Eestis või Ühendkuningriigis näiteks. Äh, suur tänu, ütleb härra juhataja ja järgmisena annan sõna härra Herman de Croole, kes, kes on Belgia parlamendi saadik. siiski härra juhataja vabandab. härra Mugliet äh, saab sõna Malta parlamendist, kuivõrd härra Dekrood ei ole vist saalis. suur tänu, härra juhataja. kuigi äh, Maltal ei ole tööpuudusmäär väga kõrge, on äh, tööturule kaasatus ka meie jaoks äh, probleemiks, eriti äh, naiste seas, naiste tööhõive on üle neljakümne aastaste naiste seas väga väike. enamus nendest lahendustest, mida välja pakutakse, keskenduvad lastehoiu võimaluste laiendamisele ja Maltal kasutatakse ka praegu ühtekuuluvusfondi vahendeid äh, lasteaedade loomiseks, aga nagu ma ütlesin juba enne härra Augustinile küsimust esitades, on see, et tegelikult küsimus seisneb ju selles, et kus, kust me leiame töökohad. kust me, kuidas me leiame sellised vahendid, et bürokraatiat oleks vähem, äh, mis ei koormaks töövõtjaid, kuidas me leiame sellised poliitikad, mis julgustaks investeeringuid Euroopas, kuidas me loome uut, uut tüüpi töökohti ma ei ole härra Augustiniga sugugi nõus selles edas-, selles osas, et meie vastus üleilmastumisele peaks olema lokaliseerumine. osad piirkonnad äh, ei suuda astuda üksinda vastu äh, üleilmastumisele, tuleb oma mõttemalli muuta ka Euroopa tasandil, keskendudes pigem paremate tavade äh, levitamisele. noored inimesed tuleb töötute ridadest tuua töökohtadele, tuleb nendele anda äh, kogemust, äh, et nad saaksid pihta hakata ja et, et nende tulevik seega võtaks mingisuguse kuju. ka tootmiskulusid tuleb vähendada. sellistes riikides nagu Malta on tootmiskulude äh, puhul kõige suuremaks probleemiks energiahinnad ja siin võiks ühtekuuluvuspoliitika küll väga olulist rolli mängida kuidas me saaksime energia äh, hinnad, energiale minevad kulud öö, äh, tuua miinimumini nendes riikides äh, nagu Malta, kus, kus me sõltume üheksakümne üheksa protsendi ulatuses fossiilkütustest, kuidas meie energiapoliitika võiks olla tõhusam? kas mitte ei võiks me rohkem keskenduda VKE-dele, selleks, et nad saaksid oma elektrienergiale minevaid kulusid vähendada, keskendudes äh, rohkem taastuvatele energiatele. teadusuuringuid tuleks toetada selles valdkonnas. eile ütles härra Van Nistelrooy, äh, Euroopa Parlamendi raportöör, et äh, teadusuuringute vahendite puhul sihtala piirkonnad saavad toetust selleks, et ähm, et teadusarengut toetada ja ta rääkis nii-öelda taevatrepist äh, äh, suurepärasuseni teaduses. Äh, vaatame, mis sellest saab, aga täiesti selge on see, et teadusmaailmas on, on vaja keskenduda mitte ainult sihtalapiirkondadele, sellepärast et mitte ainult nemad ei ole Äh, ebasoodsas olukorras. on isegi neid äh, piirkondi ju, kes nüüd tänu uuele ühtekuuluvuspoliitikale lähevad sellesse ülemineku riikide nimekirja, aga samas nendel ei ole teadusuuringute puhul öö, äh, võimekust nendel ei ole, näiteks äh, pikaajalist teadusuuringutesse investeerimist olnud varem, neil ei ole võib-olla ka võimi-, võimekust tänu nende geograafilisele olukorrale, need on kuskil Euroopa äärealadel ja nad ei saa teha tihedat klustripõhist koostööd äh, teiste teadusasutustega. nii et Euroopa äh, Äh, ühtekuuluvuspoliitika ajal peaks küll, osas peaks küll rohkem keskenduma sellise, sellele, et millised piirkonnad siiski abi vajavad, abi peab minema nendesse piirkondadesse, kus seda on kõige rohkem vaja, kus, kus üleilmastumisega kaasnevad raskused on kõige-kõige teravamad. suur tänu! suur tänu! ja järgmisena saab sõna proua äh, Venelinova-Krumova Bulgaariast. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid. Bulgaaria delegatsiooni nimel äh, tahaksin ma kõigepealt äh, tänada selle ühtse parlamentaarse kohtumise korraldajaid, aga tööpuuduse määrade tõus, tõus, pensionisüsteemide reformimise vajadus on ka Bulgaarias päevakajalised teemad. rõhutada tuleks seda, et kõik need probleemid on esile kerkinud tänu sellele, et aastaid on probleemi eiratud samas aga peaksime me rohkem pingutama tuleviku nimel, et see tulevik oleks vastuvõetavam meile ja meie lastele. kahtlemata äh, on üks vajalik samm selles valdkonnas pensioniea tõstmine. meil on vaja paremaid meetmeid selleks, et kogu seda süsteemi parandada. me teame, et see protsess ei kujune sugugi kiireks ja seega me pöördume kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide poole, et jagage meiega oma häid kogemusi. kui me seda teeme, siis on sellest alati ju kasu, kui me kogemusi vahetame ja võib-olla peaks rohkem rääkima ka solidaarsusest. mis puudutab Bulgaariat, siis äh, siinkohal ma tahaksin märkida, et Bulgaaria rahvas peab tundma, et nad ei ole üksi oma mures üle kuuekümneaastased äh, inimesed peaksid jääma äh, kauemaks tööturul aktiivseks. sellel, sellel nädalal võtame me Bulgaaria parlamendis vastu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve ning praeguses kriisiolukorras vaatamata rasketele oludele on meie eelarve täiesti piisav ja võtab arvesse ka need aspektid, mis täna on olnud ja eile arutelul näiteks sotsiaalne õiglus ja nii edasi. kõik meetmed, mis langetatakse Euroopa tasandil aga, peaksid leidma kõikide liikmesriikide toetuse suur tänu, proua Venelinova. aga nüüd äh, annaksin ma sõna üle proua Sita Gurmaile, kes on Euroopa Parlamendi saadik. suur tänu härra juhataja, mul on väga hea meel, et Poola eesistumise ajal on meil võimalus äh, korraldada see väga oluline kohtumine. mina olen ungarlanna ja mul oli väga hea meel anda see pendel üle Äh, meie Poola sõpradele ja mõned poolakeelsed sõnad siia sekka kõneleja poolt. aga mul on väga hea meel, et äh, meil on sellised parlamentaarsed ühised kohtumised järjest sagedamini, sellepärast et Euroopa ees on tõsised väljakutsed, äh, noorte tööpuudus, pensionireformid ja mul on väga-väga hea meel, et volinik Andor on meiega liitunud, härra Andor vastutab ka uue valge raamatu osas samm-sammult aga edasi, mis puudutab noorte tööpuudust, kakskümmend viis miljonit noort inimest ilma tööta, kakskümmend viis miljonit inimest töötab, viis miljonit nendest noored inimesed. viie miljoni seas on aga rohkem naisi kui mehi ja sellepärast arvan ma, et on väga oluline olnud see, et härra Barroso ütle, tegi ühe väga selge avalduse äh, noorte tööpuuduse osas, sellepärast et sellele tuleb eraldi tähelepanu pöörata. miks ma sellest räägin? sellepärast, et olime tunnistajaks alles hiljuti revolutsioonilistele arengutele äh, Araabia riikides, Araabia kevad. aga sama, ja see tõi meie tähelepanu äh, alla see selle, et äh, noorte tööpuudus mitte ei ole äh, Euroopa probleem, vaid terve maailma probleem ja nii-öelda jutumärkides õnneks on see äh, Aafrikas isegi suurem probleem, aga me istume minu meelest ajapommi otsas ja sellepärast tuleb kiiresti, enne kui see sütik plahvatab, äh, äh, selgeid otsuseid võtta. pensionireform nüüd ja see valge raamat, millest üks kolleeg rääkis, miks see on nii oluline? ausalt öeldes äh, ma äh, ei ole sugugi rahul sellega, et see valge raamat on nüüd jäänud viibima, kõigepealt see tuli üheksandal novembril, enne seda vist ka oli veel üks tähtaeg ja teine asi, mis on murettekitav, on see, et äh, seal soolise võrdõiguslikkuse mõõde ei ole väga hästi selge. iga viies naine Euroopas täna on vaene ja kui uus pensionireform sellele tähelepanu ei pööra, siis on kahekümne viie aasta pärast iga naine vaene. kas me oleme nii rikkad, et laseme sellisel asjal juhtuda? mulle küll tundub, et me ei ole nii rikkad. nii et härra volinik tagage see, et Vivian Reding, äh, volinik, kes vastutab äh, võrdõiguslikkuse küsimuste eest, tagab selle, et pensionireformil on samuti sees see soolise võrdõiguslikkuse mõõde. sellepärast, et mina olen sügavalt veendunud, ei saa unustada seda, et naisi on äh, mm, Euroopa ühiskonnas viiskümmend kaks protsenti ja seda viitekümmet kahte protsenti ei tohi unustada, mis puudutab nüüd väljakutseid aga demograafias. ma tahaksin meile kõigile selgitada seda, tuleb rääkida pere ja tööelu lepitamisest Äh, eile käisin ma Berliinis äh, Saksa sotsiaaldemokraatide äh, kongressil ja sellest räägiti ka sellest ja tuleks õppida Islandi kogemusest, nad ei ole Euroopas, aga Euroopa Liidus, aga peaaegu. Nendel peaaegu kõik naised on tööturul ja samas sündivus on kaks last naise kohta vabandust, Norra on see näide. me peame õppima Norrast, meil on vaja tagada see, et, et lastehoiuteenused on tagatud ja siis saavad naised ka tööl käia ja saavad ots otsaga kokku tulla. muidugi see võitlus ei ole kerge, miks? Euroopa on muutumas. mida see tähendab? see tähendab seda, et Euroopa ei pea maadlema mitte ainult majandus- ja finantskriisiga, vaid ka moraalse kriisiga. vaadake, mida Euroopa kodanik äh, arvab meist. Euroopa Parlamendi valimistel osales ainult nelikümmend kaks protsenti valimistest. ma olin Alain Lamassouriga äh, omal ajal Euroopa kodakondsuse raport projekti raportööriks me tahtsime kaasata rohkem inimesi Euroopa ülesehitamisesse läbi uue vahendi, mis käivitub esimesel aprillil aastal kaks tuhat kaksteist Euroopa algatus aga küsimus on selles, et kas me ikka kohtleme oma kodanikke õigesti, kas me oleme nendega pidevalt ühenduses, ma räägin meist parlamendisaadikutest. kui tihe on see kontakt, kui, kui lähedalt me nendega suhtume, sellepärast et Euroopa kodanikud tahavad saada eh, korralikke vastuseid, mis saab edasi, mis saab minu saatusest Nad ei saa, nad ei usalda poliitikaid, nad ei, nad ei ole huvitatud sellest pikaajalisest poliitikast, nendel on probleem selles, kus leib lauale saada, kus saada kingad jalga oma lastele. Äh, tuleb rääkida realistlikult, kui me räägime demograafia probleemidest ja loomulikult ratsionaalselt seda teha ja sellepärast olen ma sügavalt veendunud, et kui me nendest asjadest räägime, siis tuleb üles näidata seda, et me oleme siiski vastutustundlikud otsuse langetajad ja vaatame siis, mis saab nüüd järgmisel nädalavahetusel, sellel nädalavahetusel. Eh, te ju kõik teate, mis Euroopas praegu toimub ja meil eh, lasub väga suur vastutus koorem ja minu meelest kriisus, kiirus on määravaks ja inimestele tuleb selgitada, mida me teeme, kuidas me teeme ja võtame endale vastutuse kanda eh, viiesaja miljoni kodaniku eest. ma olen suur tänu, väga tänulik Poola kolleegidele selle korraldamise eest ja Cinque Barzo. Mm, suur tänu, proua Koormai. ja nüüd saab sõna proua Alena Gajduskova, kes on Tšehhi senati esindaja. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt üks üldisemat laadi märkus tänasel teemal ja siis äh, mõningad konkreetsemad kommentaarid ka, äh, mis puudutavad äh, kasvu soodustavat, soodustavaid teadusuuringuid. kõigepealt tahaksin ma tänada Poola eesistujat selle mõttevahetuse korraldamise eest, sotsiaalne ühtekuuluvus Euroopa äh, sotsiaalne areng on olulised teemad eh, nii Euroopas kui ka kogu maailmas, selles pole vähimatki kahtlust. ja loomulikult eh, liikmesriigid ei pööra piisavat tähelepanu sellele teemale. mina olen osalenud kõikidel parlamendi konverentsidel ja eh, mul on väga kahju, et täna on kohalolijate arv üsnagi napp, läheb ja see näitab, et tegemist on üldisema probleemiga Euroopas. ka Tšehhi Vabariigis oleme me tunnistajaks sellele, et kodanikud suhtuvad väga skeptiliselt eurooplasse, mitte ainult kodanikud, vaid ka meedia. Euroopast rääkides mõtlevad nad struktuurifondide vahenditele ja demo-, erinevatele bürokraatlikele meetoditele ja meetmetele. Nad ei, nende arvates Euroopa ei aita neid ja tegelikult üleilmastunud maailmas toimetulekuks on ühinenud Euroopa ainukene lahendus, ainuvõimalik lahendus, me peame kaitsma oma kontinenti, oma kõrge elatustasemega mandrit, kus me püüame jätkusuutlikult elada. olen veendunud, et selline lähenemine on meeltmööda meie Euroopa kodanikele ja mis puutub sotsiaalsesse ühtekuuluvusse, siis me peame pingutama ka edaspidi tegemist on küsimusega, mis on Euroopa ühine küsimus. ja üks eelkõneleja rääkis varem teadusuuringute ja rahast- ja arengu rahastamisest ühtekuuluvuspoliitika vahenditest vähem arenenud piirkondades, jah, see on kõik väga tore ja ma võin, aga sellega on seotud mitmeid probleeme, võin teile Tšehhi Vabariigist tuua ühe näite meile, viiakse läbi erinevaid teadusuuringuid, aga kõike seda peamiselt ühes linnas, Prahas, meie kõige arenenumas piirkonnas. ja need arenenud piirkonnad ei saa ühtekuuluvuspoliitika eelarvevahendeid ja sellest on äärmiselt kahju. kui me saaksime toetada juba tipptasemel äh, teadlasi, siis need teadlased muutuksid, areneksid veelgi. see suurendaks meie konkurentsivõimet maailmaturul, see soodustaks majanduskasvu tõusu. ja äh, see on seotud ka sellega, mida ütles härra Nistelrooy eile. väiksemates liikmesriikides äh, tekitab selline asi tõsist probleemi kahe tuhande kahekümnendal aastal tahaksin mina, et liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament üheskoos kujundaksid välja uue Euroopa ettekujutuse, uue Euroopa mudeli, mis võimaldaks me kõigil meie kodanikel elada rahus, jõukuses ja arengus. ja ma arvan, et see on võimalik. suur tänu, ütleb juhataja ja nüüd annan sõna härra Kevin Hopkinsile, kes on pärit äh, Ühendkuningriigi alamkojast. suur tänu, äh, härra juhataja. kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, proua Kurmai sõnavõtt meeldis mulle väga, ta oli väga kirglik ja tundis tõsist muret tööpuuduse pärast, sotsiaalpuuduste, sotsiaalprobleemide pärast, mis on tõusuteel ja mina tahtsin rääkida noorte tööpuudusest, aga see on üks osa üldisest tööpuuduse probleemist. me oleme kuulnud siin üllatavaid sõnavõtte viimaste päevade jooksul mõned riigid tunnevad muret väikse iibe pärast, Ühendkuningriigis on meie probleem hoopis vastupidine, rahvaarv kasvab ja ka samuti äh, peame meie võtma vastu sisserändajaid riikidest, kus on iibe probleem ja kus on nüüd tekkinud kvalifitseeritud tööjõu probleem. samal ajal äh, immigratsioon sisseränne riikidesse äh, nagu äh, Ühendkuningriik, kus tööpuudus on suhteline, kuid äh, kus me oleme kahel käel tervitanud neid kvalifitseeritud töötajaid, noori inimesi, kes toovad meile oskusi, millest nüüd teistes riikides on puudu. vastuvõtvates riikides nagu Ühendkuningriigis need suutlikud, äh, kvalifitseeritud äh, noored inimesed äh, leiavad töö, aga väga paljud kohalikud jäävad seetõttu töötuks. ja Ühendkuningriigi valitsus seega kaotab ka ära stiimuli koolitada, keskenduda väljaõppele nende inimeste jaoks, kuhu need uued sisserännanud töötajad tööle asuvad, sellepärast et meil on olemas Ida-Euroopa kvalifitseeritud tööjõud Ida-Euroopa inimesed on tõenäoliselt teie äh, noorsoo tipp, kui kõik teie noored on nii suutlikud, äh, siis äh, pole vähimatki kahtlust, teil on suurepärased riigid. tõesti, tegemist on kvalifitseeritud töötajatega, kes räägivad inglise keelt. meie Inglismaal jällegi ei räägi peaaegu ühtegi võõrkeelt aga see on kõik üks osa üldisest tööpuuduse probleemist ja seda tööpuuduse probleemi ei saa rahvaste liikumise, suure rahvaste liikumisega lahendada. ma arvan, et me peame analüüsima seda arenenud maailma ja kogu, kogu maailma probleemi, mida ei lahendata läbi kärpemeetmete siin räägitakse, et äh, meil on vaja kasinusmeetmeid, äh, riigieelarvet tuleb korda saada ja see äh, tekitab veel täiendavat tööpuudust, madalamat maksutulu ja muudab tegelikult lõppkokkuvõttes meie riigieelarve puudujäägi suuremaks, mitte väiksemaks. elatustaset surutakse alla mõningates liikmesriikides me peame elama oma võimete kohaselt, rõhutatakse, aga samal ajal on meil pidevalt äh, Mm, kasutamata ressurss tööjõu näol ähm, ja sellega tuleb kaasa ka vähem, äh, väiksem tootmine ja samas äh, kasutamata tootmisressurss. kui me kõik need elemendid ühendaksime, puuksime hoo äh, meie tööturgu, siis tõuseks elatustase, riigieelarve puudujääk väheneks iseenesest kuidas seda täpselt praktikas teha, on muidugi keeruline ja paraku ma ei saa seda praegu ajapuudusel äh, rääkida, aga on mitmeid võimalusi. aga ma rõhutaksin, et äh, devalveerimine äh, majanduses või, või majanduse kärpimine selle asemel, et hoo sisse, hoogu sisse puhuda majandusele, on probleemiks tuhande üheksasaja kolmekümnendal aastal me nägime, kuidas maailma riigid äh, vähendasid kulusid, tekitasid massiviisilise tööpuuduse ja hiljem, kui tuhande üheksasaja kolmekümnendatel aastatel hakati äh, uutmoodi poliitikat sisse viima, leidis probleem lõpp, lõpuks lahenduse ja majandused hakkasid taastuma. me ei tohiks mineviku vigu korrata ja kui me tahame äh, sotsiaalset ühtekuuluvust mõtestatult rakendada, kui me tahaksime, et meie sotsiaalne mudel äh, peaks vett, siis me peame majanduslikult vettpidavalt äh, käituma. me ei tohiks, äh, turg iseenesest ei lahenda meie probleemi. turg on väga popp olnud ja turu juhtimine on väga popp olnud viimastel aastatel. aga Äh, me peame turgu kontrollima niiviisi, et äh, ja, ja lähenema majandusele sekkumispõhimõttest lähtuvalt, äh, sellisel juhul me saame täistöö hõive ja turg ei saa siin olla meie arengu juhtijaks ja kujundajaks, suur tänu! suur tänu, ütleb juhataja. ja nüüd annan sõna proua Edith Bauerile. suur tänu! lugupeetud juhataja, kõigepealt sissejuhatuseks tahaksin äh, toonitada, kui äh, väga ma tänan äh, Poola eesistujat selle eest, et ta on sellised sotsiaalküsimused meie päevakorda toonud. viimasel aastal oleme me rääkinud siin täiskogu saalis sotsiaalprobleeme, aga, sotsiaalprobleemidest, aga mitte nii palju kui viimase kahe päeva jooksul. seda seetõttu, et finantskriis on meie päevakorras omandanud väga tähtsa koha ja varjutanud teised teemavaldkonnad. kuid me peame äh, mõistma, et äh, meil on ka sotsiaalkriis, väärtuste kriis, äh, mille mõju on veelgi süvenenud tänu finantskriisile. kuulates siinset sõnavõttu, võtte, pean järeldama, et äh, meil on mitmeid äh, häid analüüse, häid diagnoose, aga mida ette võtta täpselt, äh, pole veel nii selge. aeg libiseb käest ja me oleme tunnistajaks üha enam sellele, et liikmesriikide arengute vahed suurenevad ja seetõttu on ühtset lahendust meie probleemidele äh, raske leida. Äh, siin oli äh, näide demokraatlik, demograafilisest arengust, selle kohta võib tuua näite ka Euroopa Parlamendist. Euroopa Parlamendis on väga vähe vahendeid selleks, et näiteks Äh, iivet tõsta. meil on üks äh, vahend, äh, lapsepuhkus ja see on üks seadusandlik meede. aga me oleme kuulnud nõukogust, et parlamendi ettepanek selle teema kohta pole nõukogule vastuvõetav, mistõttu see ettepanek, mille parlament tegi, kukkus põhimõtteliselt lihtsalt läbi ja see näitab veel kord, et väga raske on paika panna mingisuguseid miinimumstandardeid, mis kehtiksid kõikide liikmesriikide kohta. Euroopa institutsioonidel pole piisavalt pädevust sellises sotsiaalses kontekstis ja ma tahaksin siinkohal küsida, et milline on emaduspuhkuse või lapsepuhkuse õigusraamistiku tänane seis. kas komisjon esitab uue ettepaneku äh, selle seaduspaketi kohta või kuidas? aktiivne vananemine on probleem, võib-olla mitte küll väga äh, kiireloomuline täna, kuid mõjutab siiski meie tulevikku. meil on pisut aega selle küsimuse käsitlemiseks. volinik mainis et, et nelikümmend seitse protsenti viiekümne, üle viiekümne aastastest äh, on aktiivsed äh, tööturul ja see näitaja naiste hulgas on veel madalam, kolmkümmend seitse protsenti. mis näitab, et naised äh, vananevad kiiremini või seisavad äh, silmitsi teistsuguste väljakutsetega selles vanuses kui mehed. ja sageli lausa äh, lepitakse selle küsimusega äh, aga mina arvan, et need teem-, neid teemasid tuleb tõstatada ikka ja jälle, hoolimata sellest, et need võib-olla kõige, pole kõige populaarsemad teemad kriisi ajal. aga naiste ja meeste võrdõiguslikkusest tuleb rääkida sellepärast et äh, sellel võrdõiguslikkusel on ka oma tugev majanduslik mõju. ja teine teema, mida tahaksin puudutada, on vaesusevastane võitlus. me kõik teame, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias äh, seadsime äh, endale eesmärgiks vähendada vaesuse elavate inimeste arvu kahekümne miljoni võrra aga tegelikult äh, pärast seda, kui selle otsuse vastu võtsime, on äh, vaeste arv suurenenud praktiliselt kahekümne miljoni võrra ja vaeste hulgas on väga palju naisi. tegemist on kiireloomulise, meie tähelepanu nõudva küsimusega ka siis, kui räägime ressurssidest, äh, ressurssidest tööturul. Need vaesuses elavad naised ei omanda oskusi, kvalifikatsioone ja volinik Andor mainis, et äh, lõhed meie ühiskondades üha suurenevad. ja üks ajaloolane on öelnud, et sotsiaalsed äh, erinevused, äh, sissetuleku erinevused on viinud sõdadeni ka siis, kui need on olnud väiksemad kui täna nüüd äh, need sotsiaalsed lõhed üha ka-, suurenevad, mida me selle puhul ette võtame, need võivad tekitada äh, tõsiseid sotsiaalseid pingeid. suur tänu ja ja nüüd annan sõna proua Yana Toomile Eesti parlamendist, palun. noh, ahah, nüüd Äh, aitäh, äh, ma pean tunnistama, et ma olen veidike mureks, äh, sellepärast et mu tänu mu eilsele, võib-olla ka tänasele, võib-olla liialt kirglikule sõnavõtule jäi siin saalis kõlama, justkui Eesti on kuidagi väga ebaõnnestunud euroliidus. kahtlemata see nii ei ole ka härra buzek käis hiljuti meie parlamendis ja kiitis meid ja ma arvan et kiitis meid täitsa siiralt. poliitikutena aga te kõik väga hästi teate et igat asja võib kirjeldada nii et klaas on kas pooltühi või siis pooltäis mina siis äh, parandan oma vea ja lähen sellele pooltäis klaasi juurde lihtsalt teadmiseks kolleegidele et me oleme äh, päris palju ära teinud selles valdkonnas mida me siin täna arutame äh, nimelt eestis on edukalt käivitunud niinimetatud vanemahüvitiste süsteem mille kohaselt naine saab kuueteist kuu jooksul peale lapse sündi oma viimast palka sama suurt nagu ta oli enne seda kui ta suundus, suundus äh, lapsepuhkusele. me oleme äh, käivitanud ka kõikvõimalikke programme ja nii riiklikul kui ka kohalike omavalitsuste tasanditel kus me üritasime rakendada tööturule eakaid inimesi. me oleme tõstnud ka pensioniea koguni nii kaugele et mõned meie meha, mehed nüüd on sunnitud suunduma pensionile otse kalmistult sest nad paraku elavad natuke vähem kui see pensioniiga on aga no see on keskmine nagu eluiga. aga öö, meie peaminister hiljuti sai öö, auhinna öö, selle eest, et Eesti on öö, kohaldanud väga ränka ja sellist tagasihoidlikud konservatiivset eelarvepoliitikat. me oleme olnud selles euroopa liidu klassis oivik aga teate head kolleegid igal asjal on oma hind nii et nüüd ma lähen selle pooltühja klaasi juurde kui tohib ikkagi igal asjal on oma hind ja meie asja hind on see et ma räägin väga selliseid praktilisi näiteid elust kõige paljulapselisem eesti pere kus oli 16 last kolis hiljuti suurbritanniasse kus nagu räägib härra hopkins lood on küll kurvad aga ju siis mitte nii kurvad kui meil kes me oleme uivikud olnud. sellel aastal me võtame homme me võtame vastu järgmise aasta eelarve ja selles eelarves on nimelt sees selline meede et me maksame arstidele kes on nõus suunduma meie tühjaks äh, jookstud inimestest äh, piirkondadesse arstiteenust osutama äh, viisteist tuhat eurot eeldusel et nad jäävad sinna tööle viieks aastaks viisteist tuhat eurot on täpselt sama palk mille üks korraliku haridusega arst saab endale üle lahe soome riigis kolme kuuga ära teenida ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. mida ma tahan sellega öelda et äh, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast siis me peame seda äh, euroopa liidu potti ikkagi vaatama äh, nii-öelda ülevalt et ta tõesti oleks ühtlane ja ilma selleta et me seda ei tee me paraku ei saa oma klaasi täis. me me oleme sunnitud elama üksteise arvelt piltlikult öeldes meie uues, uued uued riigid võib-olla ma ei tea rahaliselt vanad riigid inimressursi poole pealt aga me vajame seda äh, analüüsi kogu euroopa liidu raames. homme me võtame vastu selle eelarve mis mulle äh, nagu sotsiaalkomisjoni aseesimehele üldse ei meeldi aga me teeme seda siiras usus et jätkates seda konservatiivset poliitikat me anname oma panuse sellesse et euroopa liit saaks äh, sellest võlakriisist välja et me saaksime oma probleemid lahendust lahendatud aga ma siiski panen teile südamesse ma kordan veel kord seda lauset et igal asjal on oma hind ja mõnele liikmesriigile see hind on juba liiga kõrge nii et kui me räägime sellest ühtekuuluvusest siis palun olgem siirad aitäh suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Miile Ungari parlamendist. suur tänu. lugupeetud daamid ja härrad viimase kahe päeva jooksul oleme me rääkinud demograafilistest arengutest, demograafiliste arengute eripäradest, rändest, naiste kohast tööturul, noortest, eakast põlvkonnast. ja kõik tundsid muret Euroopa mudeli jätkusuutlikkuse pärast, meie väärtuste tuleviku pärast, heaolumudeli äh, tuleviku pärast, kas meie heaolumudel on kriisis või ei? mina tooksin mõningad äh, elemendid äh, eraldi välja, millest me oleme siin rääkinud. naiste olukord tööturul tekib vast-, kui tekib vastuolu äh, pereelu ja tööelu vahel, on äh, naiste olukord raske. ja üks parimaid, äh, üks selle tagajärgi on see, et meie naised saavad lapsi hilja ja me teame, millised on selle demograafilised järe-, tagajärjed. nii, et siis pereelu ja tööelu on omavahel vastuolus ja me ei saa seda probleemi leevendada ja kui äh, me seda samas ei leevenda, siis kriis süveneb veelgi. rääkisime ka haridusest äh, ja hariduse tähtsusest. toon äh, teile näite probleemidest, millega meil tuleb tegeleda naiste, eakate ja noortega seoses Ungaris on meil hariduskriis, sellepärast et õpetajakutse ei ole atraktiivne ja ma ei hakkaks siin üksikasjalikult seda probleemi, probleemi äh, lahkama, aga äh, seetõttu äh, poliitiliselt üritatakse karjääri, naiste karjääri toetada, aga probleemiks on see, kuidas tagada noorte palgad, atraktiivsus eeldab piisavat palka algajale töötajale, aga see jällegi tekitaks pingeid teiste töötajatega, sellepärast et vanemad õpetajad ütlevad, et äh, noored õpetajad on soodsamas olukorras kui nemad pärast aastate, aastakümnete pikkust töötamist õpetaja kohal sellele probleemile tuleb lahendus leida, see probleem on tõsine ja ilma selle probleemi, äh, seda probleemi lahendamata pinged süvenevad veelgi. oma sõnavõtu alguses ütlesin, et me kõik tunneme muret Euroopa mudeli tuleviku pärast, kuid äh, mitte ainult Euroopa ei muutu, ei äh, liigu, vaid ka kogu maailm teeb seda. meil on Euroopa-Aasia algatus. ma ei tea, kust see on tekkinud, võib-olla on siin oma roll mängida Venemaal, aga tulevik võib olla hoopis teistsugune kogu meid ümbritsev reaalsus võib olla teistsugune, me ei pea pöörama tähelepanu ainult kriisile, vaid äh, ei tohi unustada ka uusi konkurente maailmaturul ja loomulikult äh, seda probleemi ei saa vaadata eraldi isoleerituna. suur tänu! ja nüüd saab sõna Euroopa Parlamendi liige härra Grzyb. suur tänu, juhataja meie tänane mõttevahetus äh, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja demograafilise arengu ja jätkusuutliku arengu äh, teemal äh, toimub ülemkogu eelõhtul, kaheksandal, üheksandal detsembril asub ülemkogu käsitlema kriisi ja kriisi võimalike lahenduste küsimusi. Need lahendused on olulised äh, euroala tuleviku jaoks äh, ja olulised ka liikmesriikide eelarvete seisukohast. Äh, me ei tahaks ju oma finantsühtekuuluvust ohtu seada. ja sellises olukorras me peame jah, alati analüüsima, et kuidas kärpeid sisse viia ja alati sellises olukorras tekib oht, et kärbitakse sotsiaalkulusid. meie oleme äh, nende kahe päeva jooksul rõhutanud, kui oluline on sotsiaalne ühtekuuluvus ja meie piisav tähelepanu sellele valdkonnale. kuidas äh, kõige paremini rahvaste arvamust kuuldavale tuua liikmesriikide parlamentides, Euroopa parlamentides mina isiklikult äh, kohtun ka äh, inimestega, näiteks üliõpilastega, nemad küsivad äh, minult sageli, et et inimene teie jaoks, kus on see inimene, kes on ju teie poliitikate eesmärk ja objekt? kellele on teie poliitikad suunatud, kas, kas inimestele või mitte? ma arvan, et me peaksime olema avatud äh, ning äh, väga suure tähelepanuga suhtlema rahvaga, kõik Euroopa institutsioonid, äh, tundub mulle, räägivad ühte lugu kriisist ning mulle jääb mulje, et selle tulemusena meie kõikide liikmesriikide elatustase kannatab. miks ma sellest täna siin räägin? hiljuti rääkisime kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, eelarvest äh, ja jõudsime pärast arutelusid kompromissini. liikmesriigid otsustasid, et nad ei eralda äh, kõiki rahasid sihtotstarbeliselt ning kärpida tuleb Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid. kõik projektid selles vallas ei jäävad, mõned projektid selles valdkonnas jäävad ellu viimata. ja ma arvasin, et seda tasub äh, täna siin ka välja tuua. nii äh, volinik kui ka eesistujat esindavad ministrid on äh, rõhutanud, kui oluline on Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, see nõndanimetatud Euroopa kaks tuhat kakskümmend. kuid mulle meeldis Äh, siinse arutelu juures kõige rohkem see, et me ei olnud sellised tehnokraadid, ei analüüsinud tehnokraatidena Euroopat kahe tuhande kahekümnendal aastal, äh, vaid äh, nägime tõesti sotsiaalse tõrjutuse probleemi ja me peame kandma hoolt selle eest, et et suur osa meie noortest äh, ei, ei lõpetaks oma haridusteed enne, kui nad on põhikooli diplomigi kätte saanud. sellisel juhul ei ole neil mitte mingisugust äh, töö leidmise võimalust kui. kui viisteist protsenti, lausa viisteist protsenti inimestest ei lõpeta isegi põhikooli, äh, mida me siis ette võtame, mõnedel nendest inimestest on arengualaseid puudujääke võib-olla, tulenevalt nende kasvukeskkonnast mittetoimivatest äh, perekondadest, kus nad on üles kasvanud, äh, aga seda probleemi tuleb käsitleda. ja nüüd oleks minul üks küsimus äh, volinikule. Euroopa kaks tuhat kakskümmend kas ei peaks sotsiaalse tõrjutuse vastane võitlus olema üks meie prioriteete? praegu võib tekkida oht, et selline projekt äh, kustutatakse, kannatavad juurdepääs äh, ülikooli äh, haridusele, tervishoiuteenuste kvaliteet, digitaalse Euroopa idee. ja see pro-, projekt, nagu mulle tundub, mida mina mainisin, jääb tähelepanu alt kõrvale kriisi tõttu oma koostöös äh, Euroopa Komisjoniga oleme on teinud, tegi volinik Barnier oma pöördumises äh, noortele ettepaneku või, või, või sõnavõttu, kus ta käsitles seda, kui palju töökohti luuakse kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, noortele. kuid kas me oleme kahe tuhande kahekümnendal aastal suutelised ka sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlema. sotsiaalsed kooperatiivid, ettevõtted on üks võimalus, kuidas äh, inimesi aidata. ja me peaksime mõtlema, kuidas toetada inimesi, kes äh, on valmis selliseid äh, ettevõtteid looma, selliseid sotsiaalseid kooperatiive, kuida-, me peame mõtlema, kuidas nende tööd äh, hõlbustada. Äh, härra Augustin rääkis sellest, äh, kuidas asju tehakse Poolas, aga võib-olla me võiksime rahaliste stiimulite asemel teha midagi muud, ehk siis kala asemel anda neile, anda nendele inimestele õnge me peame igal juhul andma endast parima selleks, et äh, igasugune meie tegevus oleks suunatud inimestele, meie ühiskondadele. suur tänu, ütleb härra juhataja. ja nüüd annan sõna härra Sanunole, kes on Portugali parlamendist. austatud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid enne kui ma oma peamise kommentaari juurde asun, tahaksin öelda, et need viimased kaks päeva on näidanud, kui oluline on anda liikmesriikide parlamentide esindajatele võimalus oma arvamus välja öelda, see on toonud, viinud meid kurssi äh, erinevate probleemidega erinevates liikmesriikides muuhulgas. ja nüüd äh, siis minu peateema juurde. viimase kahe päeva jooksul oleme me äh, analüüsinud seda, kas me saa-, kuidas me saame töötada, toetada noorte inimeste sisenemist tööturule, äh, kuidas toetada aktiivset vananemist, pereelu ja tööelu kokkusobitamist, Euroopa sotsiaalse mudeli tugevdamist. Euroopa sotsiaalse mudeli alalhoidmine nõuab aga majanduslikke ressursse pole vähimatki kahtlust, Euroopa sotsiaalmudeli äh, tulevikku tuleb äh, kindlustada. me peame ka mõtlema sellele, kuidas äh, seda kõike rahastada. sotsiaal- ja tööhõivekomisjon Portugali parlamendis valmistab ette seadusandlikku ettepanekut, millega tööaega, tööaega vähendatakse ja samas meie eelarves on kärbitud äh, vahendeid äh, haridusele ja teadus- äh, ja, ja tervishoiule. nii et tegelikult on meil teatavad vastuolud meie soovide osas, me tahaksime, et demokraatia Euroopa mudel jääksid peale, aga liikmesriigid üha viivad sisse kärpeid ja kärpeid ja kärpeid see tähendab, et Euroopa poliitilised liidrid tegelikult peavad lõppkokkuvõttes otsustama, kas nad tahavad, et Euroopa sotsiaalmudel jääb alles, kas meie ühiskonna alustalad Euroopa ühiskonnas äh, jäävad püsima või mitte. me seisame silmitsi tõsise iibeprobleemiga ja kust me leiame rahalised vahendid kuni meie majanduse taastumiseni, kuidas Äh, toetada Euroopa sotsiaalmudelit, kuidas seda rahastada. ma leian, et Euroopa sotsiaalmudel, äh, sotsiaalmudelit saab alal hoida, aga see eeldab poliitilisi selgeid äh, ja kiireid otsuseid. Euroopa Parlament ja komisjon äh, soovivad selles osas äh, pisut julgustust. jah, ma tänan ja järgmiseks annan sõna äh, härra volinikule Laslo Andorile. lugupeetud saadikud, mu daamid ja härrad, ma pean vabandama. minu vastus jääb lühikeseks sest peab ütlema, et see istung kestis kauem kui ette nähtud ja ma pean juba nüüd minema teisele konverentsile, mis käsitleb ebavõrdsuse teemat. aga mul oli väga eh, kindlustandev kuulda, et eh, mõned teie hulgast rõhutasid seda, kuivõrd tähtis on tegeleda ebavõrdsusega praeguses Euroopas ja mitte ainult jätta majandus- ja rahanduspoliitika kujundajatele lahenduste leidmine. tähtis on, et sotsiaalsele mõõtmele piisavalt tähelepanu pöörataks. strateegia kakskümmend kakskümmend äh, alased kommentaarid olid toetavad. jah, meil on väga selged eesmärgid ja algatused ja instrumendid ette nähtud ja eesmärgiks mitte ainult säilitada Euroopa sotsiaalne mudel, vaid ka tugevdada seda, näiteks tööhõive suurendamise ja vaesuse vähendamise kaudu. aga probleem on selles, et samal ajal on meil ka võlakriis. Äh, finantskriis on Euroopa Liidus ja nüüd on küsimus selles, äh, et käesoleval nädalal langetatakse otsuseid ja ka hiljem äh, tähtis on, et nende otsustega lahendataks äh, finantskriis nõnda, et äh, majanduskasv ääreriikides ka saaks taastuda ning Euroopa sotsiaalse mudeli ühtekuuluvusaspekt säiliks. nii et asi ei ole lihtsalt valuutas, euros. kaalul on siin lõppkokkuvõttes sotsiaalne ühtekuuluvus Euroopas ja Euroopa sotsiaalne mudel aga alternatiivid tuleb valida õigesti ülemkogul. ma kuulsin Ühendkuningriigi esindajalt, et Euroopa äh, on deflatsioonist nii-öelda hullumas, kes nimelt on, tahaks teada, mitte Euroopa Liit. lihtsalt üks liikmesriik ja paraku suurim nemad on tõesti vaimustuses sellest deflatsiooni ideest ning eh, tegelikult ei ole neil seda õiget makromajanduslikku vastust praegusele olukorrale. ja kui nädala lõpuks olukord ei muutu, siis ma olen nõus teiega, et probleemid üha süvenevad ega õnnestu kriisi lahendada. Eh, ainult distsipliini ja kasinusmeetmete ja sanktsioonide kaudu seda kriisi lahendada sellest üle saada ei õnnestu. õnnestub üle saada, kui me oleme solidaarsemad ja kui poliitikaid paremini koordineerime Euroopa institutsioonidega. ja komisjon peab siin tugevat rolli etendama. ma arvan, arutelu näitab, et meil on vaja rohkem ära teha ja selgitada mitmeaastase finantsraamistiku alaseid ettepanekuid ning seda rolli, mida struktuurifondid selles peavad etendama ning see puudutab ka Euroopa Sotsiaalfondi. see tõsiasi, et eh, kahekümne protsendiline eh, künnis on välja pakutud sotsiaalse kaasatuse meetod, meetmete osas ei ole passiivne, vaid integreeriv meede eh, kaasata puudega inimesed tööturule või aidata roomadel üle saada nendest tõketest, mis ei luba neil integreeruda tööturule ja nii edasi. ja kui asi puudutab hariduse toetamist puudust kannastavate või kaitsetute rühmade hulgas, siis ka seda tuleb käsitleda tulevase eh, konkurentsivõime seisukohast tööturul. Eh, ja sellest sõltub meie majanduskasv tulevikus meil on teisigi instrumente ettevõtluse toetuseks ja see toimib Poolas näiteks see mikrofinantseerimise instrument juba toimib Poolas äh, programmi Progress alt, aga on teisigi vahendeid struktuurifondidest nagu Jeremy programm mm, on ka, ka suunatud ettevõtluse toetamisele ning peab aitama juurde luua töökohti. ja muuhulgas ka noortele, ma olen nõus teiega, kes te ütlesite, et praegu äh, noorte tööpuudus on vahest kõige suurem probleem tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas Euroopa Liidus. mu daamid ja härrad, ma võiksin jätkata, rääkides teistestki teemadest nagu pensionid, kus on välja tulemas valge raamat. proua Kurma juba rääkis sellest aga ma lõpetaksin siinkohal. Äh, luban, et teen parima koostöös teiega, Euroopa Parlament. meil on juba suurepärased koostöösidemed ning jätkame oma arutelusid nendel teemadel, aitäh. suur tänu, härra volinik ma tahaksin tänada kõiki liikmesriikide parlamentide saadikuid ja Europarlamendi saadikuid aktiivse osalemise eest selles arutelus ja nüüd ma äh, annan sõnajärje minister Košniak Kamišile, kes on Poola tööhõive ja sotsiaalpoliitika minister. palun. suur tänu ma tahan teid kõiki tänada teie märkuste eest selle mõttevahetuse käigus. ma tahan tänada ka ettevalmistustöö eest selleks aruteluks. selle ürituse korratas eesistuja, parlament koostöös teiega. ja mul oli hea meel kuulata kuulata proua Bauerit, kes rääkis siin raseduse sünnituspuhkuse direktiivist. eesistujana on Poola pannud väga suurt rõhku pereelu ja tööelu ühendamisele. ning me eh, tahtnuks näha ka õigusakti seda valdkonda reguleerima, ma olin väga aktiivselt kahekümne esimesel oktoobril Krakowis eesistujamaa Poola korraldas arutelu sotsiaalministritele. jagati parimaid praktikaid just asedus- ja sünnituspuhkuse teemal. ja pärast seda arutelu e, eesistuja osales ka Euroopa Parlamendi täiskogu arutelul ja seal me tutvustasime oma seisukohti. ja me teame ka, et eh, ei ole nõukogu nõus kahekümne tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkuse nädalaga. aga me teame, et Euroopa Parlament on paindlikkust valmis üles näitama selles küsimuses ja sellest lähtudes me koostasime ka oma eduaruande, mille me esitame kahekümne esimesel detsembril ülemkogule. ma tean, et liikmesringid tahavad jätkata tööd sünnitus- ja raseduspuhkuse vallas. ja siis tuleb see tagasi jälle siia parlamenti aruteluks. igatahes nõukogu valmisolek Äh, arutada neid teemasid edasi, on, sõltub ka sellest paindlikkusest, mida parlament omalt poolt on valmis üles näitama. paljud teist rääkisid äh, pensioniea tõstmisest. Äh, praegu optimaalseks variandiks oleks kujundada sellised poliitikad, mis koondavad tähelepanu ühelt poolt tööturule ja suurendavad tööhõivet ja teisalt koondavad tähelepanu sellele, et tagada võimalikult kõrge pensionile jäämise iga. kõigepealt see ametlik pensionile jäämise iga ja võimalus varem pensionile jääda. ning muudki meetmed. me oleme tähelepanu pööranud ka demograafilistele trendidele ning sellele, milline mõju nendel trendidel sotsiaalvallas on isegi kui me nüüd anname eesistumise üle Taanile, me jätkame aktiivselt nende asjade arutamist. komisjon viitas oma valgele raamatule ja meiegi eh, loodame, et Taani ka muudab need teemad oma eesistumisel prioriteetseks. nüüd eh, noorte ja vanurite tööhõive. selleks, et eh, saavutada strateegia Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärgid nimelt, nimelt seitsmekümne viie protsendiline tööhõive aastaks kakskümmend kakskümmend. et see saavutada, meil on vaja suurendada nii noorte kui vanemaealiste tööhõivet. nii et ei ole tõsi see, et noored võtavad töökohad, noor, vanemad võtavad töökohad noortelt ära. härra Augustin ütles, et me ei tohiks siin põlvkondade sõda käivitada ja ma olen temaga täiesti nõus. sellise sõdimise asemel peaks meil olema tööhõive pakt. ja tõesti, siin paljud rääkisid, et töökohti tuleb juurde luua. töökohad noortele. see oli teema, mida arutati üsna hiljuti ka nõukogus ja meil on vastutus noore põlvkonna ees, me ei tohi seda põlvkonda kaotada, aga selleks peavad liikmesriigid rohkem koostööd tegema. me rääkisime väga palju solidaarsusest, sellest tõelisest solidaarsusest põlvkondade vahel. aga see on kahesuunaline protsess, mitte ühesuunaline. nii et noorte solidaarsus eakatega ja eakate solidaarsus noortega, see on väga tähtis sõnum mille me peame siit tänasest arutelult kaasa võtma. siin olid viiteid ka Euroopa Sotsiaalfondile, proua Jaslovetska Euroopa Parlamendist rääkis sellest, ta rääkis sellest, et on vaja teostada seiret sotsiaalfondi rahade kaotamise, kasutamise üle, on vaja vaadata, kuivõrd tõhusalt neid vahendeid sealt kasutatakse. tõesti, see kõik on vajalik. ja kokkuvõtteks tahan veel kord tänada Euroopa Parlamendi saadikuid, liikmesriikide parlamentide saadikuid selle arutelu eest. ja proua Mattias Portugali parlamendist ütles, et vastutustundlikud poliitikud ei mõtle mitte tulevaste valimiste peale, vaid tulevastele põlvkondadele jah, ma arvan, et väga palju on selliseid südametunnistusega poliitikuid siin kohal. suur tänu. nüüd ma paluksin e, sõna võtta härra Jerzy Puusek, Puusekil lõppsõnavõtuks. härra president, suur tänu, ma ei tahaks hakata ennast kordama see teema, nagu mitu korda on öeldud, on äh, väga päevakajaline ja loomulikult äh, me peame vaatama, millised tagajärjed on sellel sügaval kriisil, milles me praegu ennast leiame. me juba näeme, et need äh, tagajärjed näiteks noorte tööhõive määradele on olnud väga tugevad, aga selge on see, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kõiki Euroopa probleeme ei lähen-, lähen-, lahenda ja e, juba nelikümmend, viiskümmend aastat on tegelikult Euroopa võidelnud e, ajude väljavoolu küsimusega ja selge on see, et e, seda probleemi lahendada ei ole sugugi mitte lihtne. lihtne ei ole lahendada ka neid probleeme, mis on sisserännanutel. koostöö regioonide ja linnade vahel, sotsiaalne ühtekuuluvus, ka see on probleemide pundar Need aga ei ole mitte kõik uued probleemid, need on meie ees seisnud kaua ja jagaksin teiega ühte ja tehes seda läbi kolme märkuse. kõigepealt, kas me tahame elus hoida Euroopa sotsiaalmudelit ka järgnevatel aastatel? milliseks võib see kujuneda tulevikus? ja, ja kui suures mahus saab seesama Euroopa ühiskond, kes selle, selle sotsiaalse heaolu mudeli välja on töötanud, on valmis öö, seda muutma ja olema rahul ka vähemaga. meie mandril on riike, kus sotsiaalmudel on väga tugevatel alustel ja öö, nende eelarved on samas väga väikesed kuid samas tasakaalus. ma ei taha neid riike siin loetlema hakata, aga neid riike on meie seas. ja mulle tundub, et me saame oma sotsiaalmudelit kaitsta, kuid ainult siis, kui me oleme vastutustundlikumad selles osas, mida liikmesriikides otsustatakse, selles peitub meie tulevik. aga kaksteist küsimust mis järjest äh, rohkem ja rohkem esile on kerkinud ja millele me seni ei ole piisavalt tähelepanu pööranud, on kriisi hetkel muidugi eriti teravalt äh, esile kerkinud. kõigepealt äh, vananev elanikkond ja see, et me peame kuidagi reageerima pensioniprobleemidele. kuidas hõivata inimesed, kes on äh, üle viiekümne, üle kuuekümne, üle seitsmekümnegi, kui neil tervis veel hea peaks olema. Õnneks on äh, meie aeg, äh, mis me planeedil Maa veedame, kasvanud Äh, aga me peame sellega seoses ähm, mõtlema ka sellele, kuidas äh, neid vanen-, vananevaid inimesi rohkem kaasata, see on, seda tuleb teha kohalikul tasandil, regionaalsel ko-, tasandil, linna tasandil. aga veel üks külg. nimelt äh, sündivus, see on kujunenud tõsiseks probleemiks kuid tänaseks on see probleem kahe-kolmekordistunud. toetused perekondadele, töö ja eru, eraelu ühildamine, need on põhimõttelised äh, probleemid, mis ei lahene ilma lahendamata ühte väga olulist probleemi. mul on hea meel, et me sellest samast probleemist olemegi täna siin palju rääkinud, nimelt et kuidas kaasata isasid laste kasvatamisesse. see on praktilise elu vaatevinklist väga tõsine küsimus. jah, loodus on mehe ja naise loonud erinevaks, kuid ähm, mis puudutab laste kasvatamist ja töökohustusi, siis selles osas on küll minu meelest võimalik äh, äh, sarnasus tagada kahe äh, sugupoole vahel. kui me seda probleemi ei lahenda, siis ausalt öeldes äh, läheb kaotsi viiskümmend, kuuskümmend, seitsekümmend protsenti meie elanikkonnast, need naised, kes äh, kulutavad oma energiat ja aega äh, laste kasvatamisele, aga peavad siis äh, selle jaoks ohverdama tööl käimise. nii et äh, ma näen kahte väga olulist poolust, äh, olulised, mis on vaatamata äh, lahvatanud kriisile väga olulised ja vaatamata sellele, kuidas iganes me sellest kriisist ka välja tuleme ja vaatamata sellele, et lahendamata on küsimused, mis, mis tulevad ülemkogul kaheksandal, üheksandal detsembril arutelule. nimelt vananev elanikkond ning iive probleem ei lahene mitte kellegi teise tõukel kui meie enda käte läbi. ja ma loodan, et äh, paari aasta pärast äh, on Euroopas jällegi äh, Äh, jõukus tagatud, aga need demograafilised probleemid jäävad ja, ja jäävad äh, pikaks ajaks. Nendest räägiti äh, meie kahepäevasel seminaril palju, ma tahaksin teid selle eest tänada, et te olete Brüsselisse tulnud ja suur tänu ka Euroopa Parlamendi saadikutele. suur tänu. suur tänu, daamid ja härrad. suur tänu, härra president Te olete põhimõtteliselt ära öelnud kõik selle, mida mina tahtsin öelda. jah, tõesti, elu pei-, elus peitub palju vastuolusid, aga meie poliitikutena ei peaks sellest olema eriti üllatunud. me teame ju, mida tuleb teha, me teame ka seda, et, et ka niinimetatud uutes liikmesriikides iibe probleem suureneb Ehm, sisserände küsimus tõuseb ka päevakorda, nii täpselt samamoodi, nagu see on viieteistkümnes äh, vanemas liikmesriigis ja loomulikult need demograafilised arengud äh, mõjutavad meie sotsiaalset äh, sotsiaalseid tingimusi, aga need demograafilised probleemid tuleb lahendada isegi juba meie majanduse nimel kas euro jääb püsima või mitte, see demograafia probleeme vaadates ausalt öeldes tundub äh, mit-, tundub võib-olla isegi veidi vähem olulisem. ma loomulikult tahaksin, et euro jääks vee peale, aga kui kogu see ülesehitus kokku variseb, siis on selge see, et järjest vähem on meil vahendeid, äh, mida saab suunata tööhõivepoliitikasse ja perepoliitikasse näiteks. meie saame sellest Poolas juba aru, kuigi Poola on sellest kriisist suhteliselt valutult välja tulnud. meie majanduskasvu prognoos on kusagil nelja protsendi peal ja, ja me ei ole näinud seda, et majandus oleks läinud langusesse. nii et Poola võib-olla äh, saab selle asjaga natukene lihtsamalt hakkama. aga muidugi äh, poliitiline eliit on mures ja, ja tuleb reageerida ja tuleb olla valmis selleks, mis tuleb. Euroopa Parlamendi president äh, ja senati spiiker võtavad, võtavad selle kohtumise nüüd kokku ja lõpetuseks sõna. suur tänu, härra spiiker, härra president mina arvan, et tänada tuleks hoopis kõiki teid teie vastupanuvõime eest, selle eest, et te äh, olete võtnud sõna meie arutelul, et äh, oleme rääkinud nendest probleemidest, mis tõesti on teravad ja põletavad. ma tahaksin isiklikult äh, tänada kõiki neid, kes ütlesid, et kõik ähm, need probleemid, millega me siin pidevalt maadleme, majandusprobleemid ja nii edasi, on ju tegelikult mitte mingisugused hägusad Euroopa probleemid, vaid meie kodaniku igapäevaelu puudutavad probleemid ja sellega ma selle kohtumise lõpetan